viimaseid äh, numbreid siia samamoodi ka juurde pannud erinevatelt organisatsioonidelt. siin on kolm jagu trendid, migratsiooni, äh, migratsioon üleüldiselt ja kolmandaks äh, ka sisepagulased ja ma keskendun põhiliselt siis esimesele osale ma võtan siin mõningad asjad kõigepealt kokku, mida te võib-olla teate või ei tea. tegelikult äh, on meil äh, rohkem Araabia piirkonda rännet kui vastupidi, umbes kolmkümmend miljonit äh, on liikunud sinna ja sealt ära on tulnud kakskümmend sest äh, Araabia piirkonnas viiskümmend viis läheb teise Araabia piirkonda ja rahvusvaheliselt on äh, migratsioonivoog seal tuhande üheksasaja kümne siis umbes äh, üheksateist protsenti äh, kogu maailmas siis. ja suurem osa nendest pagulastest, kes on Araabia piirkonnas, on siis ka Araabia piirkonnast äh, pärit, mitte ainult, aga suurem osa neist. kohe alguses tuleks siis tuua ka seda, mis puudutab andmeid ja just migratsiooniandmeid, siis need ei pruugi alati olla täpsed Araabia piirkonna keskmised äh, võivad olla väga vastuolulised, erinevates allpiirkondades on arengud väga erinevad Äh, äh, pagulaste osakaal sealses piirkonnas on äh, toim-, suurenenud kolmkümmend seitse koma viis miljonit siis kokku eelmisel aastal sealses piirkonnas. Araabia piirkonna rahvastikust muudab see umbes kümme protsenti, nii et see on umbes sama palju kui tegelikult Euroopas. aga Araabia piirkonnas tähendab see seda, et rahvusvahelised pagulased moodustavad üks protsenti, siis Magrebi piirkonnas kuni nelikümmend kuus protsenti laheriikides. kõige tähtsamad sihtriigid on Saudi Araabia ja Araabia Ühendatud Emiraadid, Jordaania, Kuveit ja Liibanon. siin on samamoodi näha seda, kuidas piirkond on ka äh, sihtpiirkonnaks, äh, nagu ma juba eelnevalt mainisin. suurem osa rahvusvahelistest pagulastest, kes tulevad äh, Araabia piirkonda, tulevad Aasiast, eriti just Indiast ja samamoodi jällegi pilt allpiirkondades on väga erinev töövõtjad liiguvad laheriikidesse, Saudi Araabia on üks tähtsamaid riike tegelikult kogu maailmas. teistes äh, piirkonna riikides võib pilt aga olla täiesti teistsugune. nagu ma siin juba ütlesin, et see tegemist on nii päritoluriigiga kui ka päritolupiirkonnaga kui ka siht piirkonnaga ja siin on näha kolme erinevat pagulasmustrit ja nelja erinevat allpiirkonda. Need mustrid, mida ma tahtsin täna mainida, on kõigepealt sunnitud äh, pagulus, äh, siis teiseks äh, segapagulus ja kolmandaks tööjõu liikumine ja me võime nendest kontseptsioonidest hiljem ka natukene rohkem rääkida. Need neli allpiirkonda on need, mida me kasutasime ka raportis, kõigepealt Magrebi riigid, Mašregi riigid, siis laheriikide koostöö ja Araabia kõige vähem arenenud äh, riigid. Äh, muidugi on see lihtsustatud, aga ma arvan, et äh, teil on võimalik ka need pagulasvoogude mustrid siis panna ka nendesse piirkondadesse, näiteks Magrebi riikides tõesti see tööjõu liikumine ja sõjapaguluse vormid on kõige rohkem levinud, aga samas äh, Liibüas on ka väga palju sisepagulasi ja sunnitud äh, migratsiooni. kui piirkonna puhul äh, sealt liigutakse rohkem ära, kui tullakse, samal ajal Liibanon on väga tähtis sihtriik, eriti just tööjõu liikumise puhul Magrebi piirkond on ainus allpiirkond, kust kõige rohkem tuleb inimesi Euroopasse. see ei kehti teiste allpiirkondade kohta, siis Mašreki riigid, Egiptus on siin, Jordaanial, Iraak, Süüria, Palestiina, Liibanon, sisepagulus, sunnitud migratsioon on siis moodustab osa migratsioonis eriti just Mašreki riikidest äh, laheriikidesse, Egiptus oleks üheks näiteks, kust liigutakse siis väga palju laheriikidesse, aga samamoodi ka segamigratsioon nimelt Sahara riikidest nii et ja Mašreki riikide puhul jälle, sealt liigutakse rohkem ära, kui tullakse sinna. Äh, siin on äh, hinnangulised numbrid ka siis eh, Sudaan, Jeemen, Somaalia, Komora ja Djibouti ehk eh, kõige vähem arenenud riikinud, seal jällegi sunnitud migratsioon ja segamigratsioon on kõige eh, tähtsamateks vormideks, sealtki inimesed liiguvad rohkem ära, kui tulevad sinna ja peale selle mängib ka sisepagulus seal väga tähtsat rolli. Sudaanis, Somaalias, Jeemenis eriti riik era, kus äh, tööjõu liikumine on kõige tähtsamaks migratsioonivooks äh, ja põhiliselt liigutakse äh, just nendesse riikidesse. ja see tegelikult natukene selgitab ka seda, miks numbrid on nii erinevad. nagu ma eelnevalt juba ütlesin, ma tahtsin teile Äh, natukene rääkida ka kolmest erinevast äh, mustrist, äh, sisepagulusest, sega ja migratsioonist ja tööjõu liikumisest ja neli riiki, Süüria, Somaalia, Sudaan ja Lõuna-Sudaan on need, kust kõige rohkem pagulasi tuleb, aga väga paljud teised võtavad ka palju pagulasi vastu, Jordaania ja Libanon on äh, seal kõige tähtsamad, aga samal ajal Jordaania äh, puhul näiteks on ka pagulaste määr kõige suurem äh, peale selle sisepagulus näiteks Jeemenis, Sudaanis ja Liibüas, samamoodi ka Süürias mängib väga tähtsat rolli. siis järgmine mu, see on see segamigratsioon, äh, migratsioon, seda ma tahaksin välja tuua, sellepärast et see on tegelikult üks kõige tüüpilisemaid rändemustreid ja see tegelikult äh, kõige paremini illustreerib ka neid äh, probleeme, miks me nimetame seda segamigratsiooniks selleks, et seal on nii poliitilised, majanduslikud kui ka sotsiaalsed põhjused äh, ja nii sunnitud äh,

migratsiooni samamoodi liigutakse veel ka Liibüasse ja läheriikidesse, nagu ma ütlesin, et Mašreki riikidest liigutakse põhiliselt Euroopasse. tööjõumigrat-, korruptsioon on väga tihedalt seotud äh, ka ressurssidega. Egiptus on siin üheks näiteks, peale selle on ta ka üks äh, tähtsamaid vastuvõtvaid riike kogu maailmas. ja selleks, et seda kiiret äh, tutvustust äh, kokku võtta selle väga kompleksse piirkonna kohta, need äh, rändemustrid ja allpiirkonnad on võib-olla tähtsad analüüsiks, aga kui me vaatame migratsiooni Araabia riikides, siis tuleb vaadata äh, nii seda, kuidas on nii individuaalsed põhjused kui ka erinevad tõmbetegurid äh, omavahel seotud äh, ja see on äh, ka legaalselt väga tähtis ja ka selleks, et leida lahendusi. sisepagulus probleemid on väga suured, lahendusi on kiiresti vaja see puudutab riike nii riiklikul, äh, kogukondlikul kui ka tegelikult äh, perekondlikul tasandil, aga ma üritasin teile anda tõesti natukene laiapõhjalisemalt pilti siis äh, migratsiooni kohta. Araabia riikides tööjõu liikumine on ikka veel kõige tähtsam, aga tulevased demograafilised arengud võivad seda pilti siiski veel ka äh, muuta siis osalised lahendused, nagu näiteks see, et keskendutakse teatud vormidele ja kategooriatele või kriisiolukorrale või millised pagulaste õigused, et meil on vaja siin legaalseid kanaleid ja samamoodi tuleb meil tegeleda ka sisepagulusega. aitäh! ja teil on palju teadmisi selle regiooni kohta, meil tihti seda infot ei ole, me ei ole piisavalt hästi kursis rändevoogudega selles piirkonnas, aga mõned küsimused. kõigepealt see, millest te rääkisite ise, te rääkisite erinevatest kategooriatest jagame inimesi, kes siia tulevad, erinevatesse kategooriatesse, aga tegelikult on jäänud mullegi mulje, et nende erinevate gruppide vahel need piirid ei ole väga selged, need on pigem hägustunud. ja ma tahaksingi siis teie käest natukene rohkem selle kohta küsida, eriti piirkonnas, millega te tegelete. olukord ja kas on naiste ja meeste olukorra vahel mingisuguseid erinevusi ja millele me võiksime keskenduda? mina arvan, et äh, naissoost äh, pagulased ja teele asunud ja keda, kes on sunnitud olnud äh, teele asuma, peaksid olema meie poliitikate keskmes, aitäh. suur tänu. kolleeg Juurek, palun. suur tänu suur tänu selle väga olulise teabe eest ja suur tänu, et te klassifitseerisite ah, selle migratsioonivaldkonna, kuid minu küsimus on, et kas te võiksite täpsemalt rääkida ebaseaduslikust äh, rändest, inimkaubitsemisest ja nii edasi, ma arvan, et äh, ka kaubitsetud inimeste vahel on võimalik kategoo-, kategoriseerida. ja ma, et kas on, mil-, kui palju on organiseeritud kuritegevust ja võib-olla ka selle alusel, et kas teatud nähtused on piiratud ainult teatud regionaalsete piirkondadega, regioonidega, vabandust. nii nagu meie esimees ütles sissejuhatuses on see kõige raskem, võib-olla kõige keerulisem faktor, inimkaubitsemine nimelt. võib-olla peaksin ütlema nii, et ränne kui selline on ju loomulik nähtus, aga kui ta seda hakatakse kuritarvitama, kui on inimesi, kes teiste inimeste pealt kasu lõikavad, siis lähevad asjad ohtlikuks ja see on vale. ja kui me rääkisime Euroopa esindajatega sellest, jõudis meieni äh, andmeid, mis suur tänu. suur tänu selle eest mida te ise nimetasite Tour de Force'iks äh, ähm, migratsiooni kui nähtuse kohta Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas. mul on teile üks küsimus. see teema, nimelt millest ma tahaksin rääkida, jääb tihti tähelepanu alt välja Euroopas. nimelt, kui palju Araabia riigid tegelikult panustavad nii äh, pagulaste kui ka äh, migrantide vastuvõtmisesse ikka ja jälle e, mitte piisavalt sagedasti räägitakse Jordaaniast, Liibanonist ja Türgist, kes on andnud palju rohkem kui eurooplased, juba arvude keeles rääkides. kuid kui me asjasse süüvime ja huvitav oli kuulata, mida te sellega sugune. ja, ja teinekord me süüdistame neid riike selles, et nad ei tee pagulaste heaks mitte midagi. kas siis on tõesti nii, et seal ei olegi Süüria pagulasi, kas Saudi Araabias ei ole Süüria põgenikke või Omaanis või kus? mis teie ütleksite selliste süüdistuste peale ja kui need on õiged, siis kuidas seda selgitada? ja kas te võiksite äh, kuidagi välja tuua selgelt selle, et tegelikult vähemalt rahaliselt need riigid teevad väga palju selleks, et pagulaste olukorda parandada. see oligi minu küsimus. suur tänu, kolleeg Vaigel suurepärane äh, ülevaade, mille te meile esitasite. ja teid kuulates äh, tekkis mul küsimus, et kas meil ei ole mitte Lähis-Ida riikidelt mõndagi õppida? Nendelt riikidelt, kes äh, võtavad inimesi vastu kas me võiksime kuidagi äh, avatumalt äh, neilt õppida ja, ja seljatada need probleemid, mis on meie ees? millistel tingimustel inimesed ühiskonda ja majandusse. millised on nende väljavaated, kui nad tulevad? ja kas nad jäävad paigale? kas need riigid äh, investeerivad midagi ka päritoluriikidesse? kas neil on äh, kontaktid äh, paigas äh, regioonis laiemalt riikidega, kust need inimesed on pärit? tundub, et teie aruanne on, on tegelikult meile uueks võimaluseks. see on justkui uus aken nendesse riikidesse, mille puhul seni valitses pimedus nende kogemusest rohkem infotki saada. suur tänu, Anna Koomes! suur tänu! ja kas pagulasi ei ole neil, sellepärast et nad ei taha pagulasi vastu võtta või on asi hoopis selles, et pagulased ei taha varjupaika nendes riikides? siis esitati küsimus selle kohta, et mida nad teevad, äh, need riigid, lisaks rahalist, raha andmisele, aga minu järgmine küsimus on Liibüa kohta. Liibüa oli varem öö, ähm, transiitriigiks pagulastele ja migrantidele. aga viimase kolme aasta jooksul on olukord Liibüas oluliselt halvenenud ja Liibüa rahvas on ise hakanud liikuma. no ilmselt nad ei tule üle Vahemere praegu nendes jubedates tingimustes aga kas on aimu selle kohta, et kui suured on äh, Liibüa kogukonnad äh, Egiptuses või Tuneesias? Teie organisatsioon äh, muuseas Liibüas teeb tõesti suurepärast tööd, ma olin ise tunnistajaks sellele ja kas Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon saab oma tööd praegu jätkata Liibüas, eriti taguse Aafrika rahvaste jaoks eritrealaste, etiooplaste, sudaanlaste jaoks, kes elavad tõesti jubedates tingimustes. ja minu viimane küsimus, Valletta tippkohtumine. mis on teie arvamus selle asja kohta? kas Valletta tippkohtumisel äh, välja joonistatu ka kunagi realiseerub või oli see lihtsalt äh, rumal lähenemine? või realiseerub kunagi see, et inimestele avatakse ähm, turvalised ja kanalid? suur tänu, kolleeg Epide Teios. suur tänu, härra esimees. lubage mul äh, tänada proua Poppi selle info eest, mida ta meiega jagas. minu küsimus teile kas teie meelest ähm, inimesed ähm, hakkavad liikuma töö otsimise pärast? kas äh, on tegemist aga hoopis võib-olla usuliste kaalutlustega? ja kas midagi on ette võetud selles osas, et kuidas pagulaste tausta uuritakse, kas võetakse arvesse see, et kas inimesel on näiteks karistusregistris kanne või mida iganes. kas takistatakse ka araabia maailmas inimeste sisenemist? kolleeg Lopes, palun järgmisena suur tänu, suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin omalt poolt äh, tänada teid, proua Popp, nii nagu tänas teid äh, proua Valenciano. suur tänu tehtud töö eest. mul on teile üks konkreetne küsimus vahendused on kritiseerinud seda, et viimastel aastatel on selles piirkonnas väga palju ja nemad keskenduvad peaasjalikult äh, väheoskustega tööjõu vastuvõtmisele ja üsna tihti inimesed, kes tulevad tööle nendes riikides, jäävad ilma oma passidest, tegemist on siis tööjõuga, kes töötab peaasjalikult kas majapidamistes või ehitusplatsidel ja Euroopa Parlament on väga mures selliste arengute pärast. kolleeg Kaan, palun. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin tänada teid, proua Popp, selle väga kasuliku aruande eest ka ma olen ise selles piirkonnas käinud üsna mitu korda. jaoks on alati olnud hämmastav see, kui palju on seal äh, majanduspagulasi võrreldes äh, kohaliku elanikkonnaga. ja muret on mul, et alati tekkinud, tekitanud töötingimused ja, ja kafala süsteem. kas te võiksite natukene äh, rääkida sellest täpsemalt? ja me oleme päris palju rääkinud äh, migratsioonist pagulaste kontekstis ja tegelikult erinevad Araabia riigid äh, on reageerinud erinevalt ja kui ja, ja nad on erinevalt panustanud. ja äh, tahaks täpsemalt teada selle kohta, see oleks väga kasulik ja, ja millised oleksid võimalikud koostöökanalid? suur tänu ja viimasena tahaksin ma sõna anda regioonide komisjoni reg,, regioonide komitee esindajale, nende raportöörile, Pirani linnapeale Sloveeniast, härra Bosmanile. tänu, härra esimees. ka mina tahaksin tunnustust avaldada proua Popile väga huvitava arutelu käivitamise eest. suur tänu, et heitsite valgust asjadele, mida me võtame iseenesestmõistetavana. meie jaoks on iseenesestmõistetav justkui see, et enamus pagulasi on võtnud sihi Euroopasse. tegelikult ei ole see tõsi. enamus inimesi jääb siiski oma öö, äh, koduregiooni. ja teine asi, mis on väga oluline, on nii-öelda rändajate ja öö, äh, pagulaste küsimus öö, äh, me ajame kõik omavahel sassi. väga paljud inimesed Lähis-Idast, kes on äh, lahkunud oma riikides, on tegelikult pagulased. ja neil ei ole mitte mingisuguseid kavatsusi igaveseks oma riigist lahkuda, nad ei ole äh, läinud parema elu äh, nimel kodust ära, vaid sellepärast, et nad ei ole saanud koju jääda. ränne on äh, sama vana ajalugu ise ja mingil hetkel praegune pingeseis jällegi laabub. on minu jaoks kindlasti väga kasulik eh, minu enda raporti koostamisel. minu raport puudutab eh, koostööd kolmandate riikidega rändeküsimustes. regioonide komitee räägib eh, ka sellel teemal kindlasti. ja meie läheneme rände teemale kui ülemaailmsele fenomenile ja kavatseme keskenduda ka siis migratsiooni mõjudele kohalikes kogukondades, see on väga oluline asi. sest kohalikud omavalitsused on need, kes äh, rände kõige suuremad äh, tagajärjed võtavad koormaks ja nemad on need, kes oma elamistingimused, nemad on need, kes peavad pakkuma tervishoiu ja haridusteenust ja teisi teenuseid. keegi juba siin mainis lõpetuseks äh, peale sunnitud äh, rännet. kas te räägite selle all siis pagulastest või mis asi see on äh, täpsemalt? aga muidu äh, suur tänu selle aruande eest. ja meil võib-olla õnnestub suur tänu, proua Popp, nüüd on teil siis võimalus vastata. suur tuleksin korraks tagasi minu viimase slaidi juurde, see on võib-olla natukene huvitav kui minu kuvamine siin. minu meelest see slaid võtab väga ilusti kokku ähm, mõned nendest küsimustest, mis te esitasite. ma üritan võib-olla ükshaaval küsimuse läbi võtta, aga sarnased küsimused siis äh, nendele vastaksin üheskoos ja nüüd see kategooriate küsimus, pagulaste ja immigrantide kategooriad ja et nende kategooriate vahel ei ole väga selgeid jooni, jah. kuidas eristada erinevate gruppide vahel, loomulikult see on tähtis küsimus üle terve maailma, ükskõik millisest regioonist me räägime, sest see on asi, mis puudutab rändeteemat laiemalt rahvusvahelise õiguse kohaselt kui seal oleks kirjas pagulaste definitsioonid täpsemalt, siis oleks see väga kena, jah, pagulase definitsioon kui selline on paigas, aga äh, sisserändaja äh, definitsiooni meil ei ole. kuidas tagada see, et pagulaste õigused on kaitstud, aga ka sisserändajate õigused oleksid kaitstud, kuidas on kaitstud need inimesed, keda sellest rahvusvahelisest seadusandlusest, aga kui me vaatame nüüd tegelikult neid rändevoogusid, eriti Araabia maailmas, siis ei ole võimalik inimesi lihtsalt niimoodi kategooriatesse jagada mustvalgelt. üritasin ühtlasi, üritan ühtlasi vastata siin selle pealesunnitud äh, rände teemal esitatud küsimusele. Need pagulase definitsioon on selge, kuid äh, see ei hõlma mitte kõiki inimesi, kes on sunnitud oma kodudest äh, lahkuma. on inimesi, kes jäävad pagulase definitsiooni alt välja praeguse konventsiooni sõnastuse juures. meie arvame, et äh, sellele asjale tuleb läheneda inimõiguste vaatevinklist ja vaadata, millised on tegelikult vajadused äh, pagulaslaagrites. kui äh, pagulane on lahkunud oma päritoluriigist äh, sõja või tagakiusamise eest pagedes, siis nad on pagulased ja kogu lugu. ja loomulikult nad otsivad paremat tulevikku. Nad otsivad võimalust oma pere toita. otsivad äh, paremaid töövõimalusi. põhjuseid, miks inimesed lahkuvad, on palju, vaadake näiteks Liibüat. Liibüa puhul on tehtud terve rida uuringuid, kus tuleb selgelt välja, et inimesed äh, kõigepealt liiguvad äh, Lõuna-Liibüast äh, äh, Põhja-Liibüasse tööd otsima, kuid siis liiguvad edasi, sellepärast et neid kiusatakse taga. ja et inimene võib olla esialgu majandusmigrant ja siis muutuda pagulaseks näiteks. meie loomulikult tahame lähtuda rahvusvahelisest õigusest, aga äh, mitte pöörata pilku ka tegelikelt vajadustelt ja see on natukene keeruline. vastaksin ähm, küsimusele soo kohta. arvud, mille ma võin tuua, on, on koondnäitajad. meeste ja naiste vahel jah aga teatud piirkondade vahel on erinevused äh, suuremad kui mujal. nii et pagulaste seas eriti Liibüas näiteks on äh, mehi ja naisi pagulaste seas umbes pooleks, aga, aga teistes piirkondades see ei pruugi sugugi nii olla. Lääne-Aafrikast äh, Põhja-Aafrikasse ja sealt Venemaal on palju rohkem noori mehi. see on selgitatav. sellepärast, et äh, need inimesed lahkuvad peaasjalikult majanduslikel kaalutlustel ja sotsiaalsed struktuurid äh, soodustavad seda, et on, on rohkem noori mehi noored mehed on tavaliselt need, kelle ülesandeks on nendes ühiskondades olla peretoitjaks, kuigi on ka väga suur hulk äh, pagulaste seas naisi. aga olukord on äh, riigiti erinev. ja nii, nagu ka rahvasaadik ütles vägivald, tagakiusamine, kuritarvitamine ja vägistamised on seal palju tavalisemad, see on tõsine asi. ja veel viimane punkt, tööjõuränne laheriikides. ka siin me näeme lõhet ähm, sugude kaupa jah, Äh, majapidamistesse tööle minevad on peaasjalikult naised, aga ehitussektoris jällegi mehed, peaaegu et sada protsenti. küsimusi oli nii palju, ma vabandan, et vastan igale ühele nii pikalt. ma loodan, et ma vastasin ka juba ära sellele pealesunnitud äh, rände äh, küsimusele, jah, pagulased lähevad sinna alla, aga meie meelest pagulaste definitsioon on liiga piiratud ja on palju põhjusi, miks ähm, miks inimesed oma kodudest lahkuvad. ja seega meie terminoloogia on, äh, mida meie organisatsioon kasutab, natukene laiem. ja siis küsiti ka ebaseadusliku rände kohta ebaseadusliku rände olulisem iseloomujoon on see, et seda ei dokumenteerita. ja loomulikult äh, ongi see üheks suureks küsimärgiks kogu rändestatistika juures, meil ei ole andmeid selle kohta ja me saame anda ainult äh, hinnanguid, mõned äh, hinnangutest tulevad läbi reguleeri-, regu-, reguleerimise kampaaniat, ehk teisisõnu, kui inimestele antakse siis eh, seadusliku sisserändaja tiitel, siis me võime mingisuguseid hinnanguid teha. Maroko on näiteks eh, kasutanud seda, laheriigid on seda kasutanud ja võib-olla Maroko kuningriigi esindaja räägib sellest eh, täpsemalt hiljem tegelikult andmeid koguda ebaseadusliku rände osas on, on peaaegu et võimatu ja see on see suur teadmatus, teadmata näitaja, tundmatu näitaja. ja nüüd edasi, jah, selles konkreetses piirkonnas oleme mulle tunnistajaks äh, igasugustele võrgustikele, piiriülesed võrgud, ebaseadusliku äh, rände osas, siis äh, on võrke, mis tõesti on organiseerunud äh, rahvusvahelisel tasandil ja, ja siis äh, inimkaubitsejad. piirkonna riike, riikide sees on riike, kes äh, ei, kus ei ole tegemist suuremahulise inimkaubitsemisega, vaid äh, väikesemahulise,mahulisega ja inimesed teenivad endale elatist sellega, et aitavad inimesi üle. ja alati ei ole see seotud kuritarvitamisega ja, ja profiili lõikamisega äh, paljudel juhtudel on tegemist äh, väikesemahuliste ettevõtmistega, kus inimesed teenivad endale elu, elatist. nagu ma ütlesin, väikesemahulised äh, ettevõtmised, millel on väga nõrgad äh, seosed äh, suuremate organiseeritud rühmitustega. see ahel ei ole väga tugev, kui üks ahela lüli langeb välja, siis asendub kiiresti. siis oli terve rida küsimusi, millele ma üritaksin vastata ühe vastusega ma ei tahaks küll siin öelda, et ma võiksin kokku võtta pildi kõikide Araabia riikide nimel ja et ma võiksin äh, nende nimel kuidagi kirjeldada nende poolt läbi elatud äh, viimaste aastakümnete jooksul, ärgem unustagem seda. ma olen äh, vaadelnud seda, kuidas Euroopas nendest asjadest räägitakse ja Euroopa keskendub viimastele aastatele, kui mitte ainult viimasele aastale Araabia piirkonnas on sõda, konflikt, äh, äh, ümberasumise küsimus tegelikult äh, olnud päevakorras aastakümneid. see on kogemus, mis on Araabia riike ja ühiskondi kujundanud juba, juba tõesti kümneid ja kümneid aastaid ja, ja juba enne Süüria sõja jubedusi oli see nende jaoks igapäevane, nii et sellest tuleb lähtuda ja ma küll ei äh, tahaks siin äh, hakata arvama, et mina võiksin mingisugust kokkuvõtet teha selle kohta, kuidas riigid on hakkama saanud äh, nende migrantide tulvaga. nüüd Pärsia riigid, jah, sealt on arvandmeid alati saadunud väga raske. ühte asja aga ei tohi unustada, enamus riike, eriti just Pärsia lahe piirkonnas, ei ole tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta konventsiooni alla kirjutanud riigid. ja mõnikord me ei saa rääkida pagulastest sellepärast, et seal ei olegi pagulase definitsiooni, ei ole ka varjupaigasüsteemi, kus inimesi registreeritakse. ainult juhtudel, kus ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet seda teeb. ja sellepärast on pagulaste arv väga väike nendes riikides aga seda peaasjalikult sellepärast, et ei ole Lääne-Euroopa süsteemide sarnase süsteemi seda loomulikult on seal piirkonnas palju Süüria pagulasi, aga mul ei ole mitte ühtegi näitajat selle kohta, mitte keegi ilmselt ei saa teile seda öelda. Saudi Araabia välisminister äh, rääkis ühes oma avalduses umbes kahest miljonist süürlasest. ma ei oska seda kommenteerida aga see on tähtis mitte ainult äh, laheriikide jaoks, vaid paljude riikide jaoks. et ei ole varjupaigasüsteemi, registreeritakse inimesi hoopis teistmoodi. ja üsna tihti inimesed, kes võiksid saada pagulase staatuse, ei taha seda teha ja lisaks sellele on äh, migratsioon seal olnud äh, väga suur ka juba varem sõda äh, piiriüleselt on käidud edasi-tagasi äh, aastaid, on inimesi, kes seal on elanud, kes on üle läinud Süüriast näiteks Jordaaniasse varem ja ei saa nüüd lihtsalt tagasi pöörduda, kuna sõda on tekkinud. ilmselt on olukord sarnane mm, läheriikides. Jordaania on üldse hea näide. kuussada tuhat pagulast on registreerinud äh, ÜRO öö, äh, üks koma kaks miljonit on aga riik ise hinnanud ehk kaks korda rohkem. et see on äh, näide selle kohta, kui raske teinekord äh, on koguda selles piirkonnas statistikat pagulaste kohta ja rahaline panus Saudi Araabia ja Kuveidi poolt, aga Sau-, äh, laheriikide poolt üldiselt on olnud päris suur. So these uh,, that should certainly be, that's important. seda ei tohi ka ära unustada esitati küsimus traditsioonide ajaloo kohta, kuidas Araabia ühiskond äh, sisserändajaid vastu võtab. Äh, muidugi tegemist on piiriülese inimeste äh, liikumisega, mis on toimunud sajandeid. näiteks tööotsingud, Põhja-Aafrikast äh, liiguvad inimesed Araabia maadesse, Mašreki riikidest ja äh, koju tagasi saadetav raha on väga oluline panus riigi majandusse tavaliselt. ja äh, kui isegi ei ole mingit ähm, ametlikku vaba liikumise režiimi on siiski poliitiliselt tunnustatud see, et regionaalse integratsiooni regla-, raamistikus võivad inimesed tööturgudel edasi-tagasi liikuda. aga muidugi äh, kõik see varieerub riigiti, on erinev. ja nüüd ähm, Pärsia riikides olen rääkinud ja Liibüa ähm,, Liibüa ei ole sugugi transiitriik, ta on äh, pigem äh, sihtriik ja enne Gaddafi kukutamist, oli see oluline riik, kus tööd võis leida, kogu regioonist tulid inimesed sinna äh, lõuna poolt, ähm, naaberriikidest ning samas on riik muutunud järk-järgult transiitriigiks, nüüd äh, liibüalased ja Liibüasse liikumine jällegi äh, sinna saabunud isikuid ei registreerita põgenikena me teame, et seal on egiptlasi, tuneeslasi. Ähm, Tuneesia on hiljuti uuringu läbi viinud selleks, et hinnata äh, Liibüa laste sotsiaalmajanduslikku olukorda Tuneesias nad on registreeritud ja tõesti need arvud on väga erinevad. mõned ei registreeri ennast riigis, mõned registreeri, ei regi-, soovi registreerida ennast konsulaarpõhjustel, nagu ma ütlesin, on ajalised traditsioonid ka mängus ja Liibüas eh, teeme me kaugtööd väga palju ÜRO raames, ÜRO büroo evakueeriti nüüd Tunisesse, aga meil on ikka veel ametnikke Liibüas ja me tahame otseabi anda, päästes inimesi merelt Liibüa rannikul. tahame aidata piirivalvet, andes otsest abi neile, andes humanitaarabi migrantidele, migrantidele kinnipidamiskohtades, keskustes, äh, samuti aitame neid, kes on sisepõgenikuks sattunud ja meil on mitmesugused ÜRO humanitaarprogrammid selleks, et aidata inimesi tagasi pöörduda oma koduriiki. me oleme piirkonnas väga aktiivsed ja loomulikult Euroopa Liidu rahastamise abiga oleme suutnud ka oma kohalolu tagada oleme suutnud teha ka midagi nende migrantide heaks, kes on Liibüas eh, ja, ja ka kõige raskemate juhtumite puhul. jällegi ma arvan, et, et, et ei eeldagi eh, seda, et ma laseksin teil kuulda oma arvamist, arvamust Valeta tippkohtumise kohta, ametnikud oskavad sellest paremini rääkida, need, kes on kohal olnud, aga meie tunneme, et dialoogi vajadus on olemas. Äh, samuti on vaja platvormi selleks, et jätkata kõnelusi, et riigid äh, kokku tuua erinevatel foorumitel, et äh, arvamusi vahetada, sest nagu siin keegi märkis, nüüd Vahemere perspektiivist vaadates on põhjakalda äh, olukord erinev lõunakalda omast ja äh, ja samas on kindlasti mingeid seisukohti, mida erinevad regioonid jagavad, seetõttu on vaja rohkem dialoogi pidada. minu, minu arvates on tähtis vaadata, mida me üksteiselt õppida saame selleks, et probleeme lahendada. kui niimoodi otse öelda ma arvan, et äh, mis tahes foorum võib sellele kaasa aidata. nüüd see raport, mis on koostatud, äh, see on ka koostatud eesmärgiga, et näiteks ka teie äh, komisjon ähm, mõistaks, ähm, kuidas suhtutakse rändesse, millised on erinevate kategooriate jaoks erinevad liikumisteed. tegemist ei ole mitte ainult pagulastega alati, vaid, vaid rändekategooriaid on erinevaid. ma arvan, et ma olen Pärsia lahe küsimused ära vastanud ja kui äh, te küsite, et mikspärast äh, vastates antakse erinevaid arvandmeid, see sõltub äh, sellest, kui palju äh, on äh, registreeritud sisserändajaid või väljarändajaid, milline on juriidiline taust ja kuidas loendused toimuvad. nüüd see sponsorluse süsteem, ähm, kus migrant on seotud tööandjaga, see on olnud äh, väga probleemne inimõiguste seisukohast mõnede organisatsioonide vahel. Äh, see äh, tekitab sõltuvussidemeid, mis võib viia ärakasutamiseni. meie oleme muidugi soovitanud reforme läbi viia kõnealustes riikides reformid peavad tulema muidugi riigist endast, sammud, esimesed sammud on paljude riikide poolt juba astutud, näiteks Bahreinis. jällegi, äh, kafala süsteem või mingi muu süsteem, juriidiline raamistik äh, peab äh, olemas olema ja ja võib-olla kõiki neid seadusi tuleks uuesti läbi vaadata, et luua selline õiglane rändesüsteem aga muidugi paljudes riikides Pärsia, Pärsia lahe piirkonnas on olukord unikaalne, kaheksakümmend protsenti tööl, tööealisest elanikkonnast, töötavast elanikkonnast ongi välismaalased äh, mitmes riigis või, või lausa migrandid ja äh, seda tuleks ka arvestada. ma arvan, et ma olen kõigile küsimustele vastanud, nüüd loodan, et ei jätnud midagi kahe silma vahele. suur aitäh teile! Ähm, aitäh, mul on lihtsalt äh, küsimus menetluse kohta, kui te sellise uuringu koostate ja kui teil on tõsiasjad ja järeldused, kas te siis ka ise valitsustele annate soovitusi või te ootate, et need valitsused pöörduksid teie poole, et mis siis järgneb? So this particular report we selle raporti puhul, mida ma teile tutvustasin, oli tegemist mitme organisatsiooni ühispingutusega, äh, Lääne-Aasia Majanduskomitee ÜRO-st ja Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon osalesid, kuid me tahtsime oma teadmised, nagu põhiteadmised paika panna, selle, mida me regiooni kohta teame, ja siis edasi jätkata tööd riigiti. Äh, meil on kaheteistkümnes Araabia riigis bürood, tehtud ja selle ähm, uuringu põhjal on võimalik nüüd ähm, pakkuda välja mitmeid ideid äh, riikide valitsustele, uurida, mida soovitakse, mida oodatakse, tähtis on see, et meil oleksid olemas analüüsid ja andmed. see annab meile sellise täiendava platvormi koostööks äh, me analüüsisime ka õigustikku, nõukogu seadusi, nii nagu tavaliselt ähm, rändeorganisatsioon teeb, me usume, et see võib huvi pakkuda ka, ka vastavatele valitsustele. tänan. suur tänu, sellega me oleme selle päevapunkti ammendanud ja me läheme kohe järgmise juurde So our next item is item number 12. Uh... järgmine päevakorrapunkt on number kaksteist. see näeb ette arvamuste vahetuse Maroko Kuningriigi välisasjade koostööministri Barga Poedaga seoses Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelise koostööga Valletta tippkohtumisega. nii meie külaline on proua Mbarka Boeda, Maroko Kuningriigi välisasjade ja koostööministri abiminister Äh, ning Egiptuse mitmepoolsete suhete abivälisminister suursaadik Hisham Badri. Okay, until recently um... kuni äh, hiljutise ajani osalesite Teravati ja Khartoumi protsessidest, need on poliitilised dialoogid lääne ja ida ähm, rändeteede vahel. Euroopa Liit äh, osales üldise äh, rändestrateegia alusel, see võeti vastu vastu kolmandal mail kaks tuhat kaksteist üldasjade nõukogus Euroopa Liidus. rabati protsess sai alguse aastal kaks tuhat kuus ja tõi kokku viiskümmend viis valitsust Euroopa Liidust ja Aafrikast. Khartoumi protsess sai alguse novembris kaks tuhat neliteist. Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Malta ja Ühendkuningriik osalesid Euroopa Liidust ning viis partnerit Egiptus, Eritrea, Lõuna-Sudaan ja Sudaan osalesid seal ning äh, nende protsesside ülesanne oli siis käsitleda globaalsel Euroopa Liidu ja regionaalsel tasandil rändeküsimusi ja see on üks äh, meie prioriteete samuti see teema ning äh, me oleme soovinud välissuhete kaudu tugevdada mitmepoolset koostööd ja kahepoolset koostööd kolmandate riikidega ja me oleme Afeti TV raporti koostanud rändeprobleemide kohta ja Euroopa Liidu rolli kohta selles. meie parlamendiliikmed on huvitatud teie seisukohtadest selle kohta, mida on avaldanud Euroopa Komisjon uue partnerlussuhte kohta kolmandate riikidega seoses uue rändekavaga. Maroko on üks kuueteistkümnest prioriteetset riigist Põhja-Aafrikas, Alžeeria kuulub sinna alla, Tuneesia ja ma arvan, et ähm, Egiptuse ja Marokoga on juba ka dialoogi kõrgel tasemel peetud. Valeta kohtumine toimus eelmise aasta novembris. üldasjad nõukogu on juba selle ähm, kohtumise järelduste rakendamist arutanud. teine välisasjade Äh, nõukogu arutelu leiab sel teemal aset neljateistkümnendal novembril. Äh, räägiti Põhja-Aafrika äh, piirkondlikust kaitseprogrammist nende inimeste jaoks, kes sisepaguluses kannatavad ja püüti välja töötada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta keskpaigaks abiprogrammid, samuti lubati äh, Äh, abi anda äh, mõlema protsessi toetamiseks. täna on nüüd võimalus anda meie parlamendiliikmetele informatsiooni selle kohta, kuidas Valeta tegevuskava on ellu viidud ning äh, kuidas on osalejad oma lubadusi täitnud, kaasa arvatud Euroopa Liit. samuti huvitab meid teie endi arvamus rändevoogude kohta, mis on täiesti pretsedenditud peale teist maailmasõda ja äh, oluline on kuulda äh, sellest enne üheksateistkümnenda septembri kõrgetasemelist New Yorgi kohtumist. nüüd hea meelega annaksin teile sõna, proua Puaida. saate umbes äh, kümme minutit aega ja siis peale teie kõne saab ka järgmine külaline sõna, palun. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs austatud esimees, daamid ja härrad, äh, austatud parlamendiliikmed, väliskomisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin teid tänada äh, küllakutse eest, äh, selle eest, et te andsite mulle võimaluse arutada rändeküsimusi Aafrika kontinendil, aga ka Vahemere ümbruses Euroopas. härra esimees, Te rääkisite oma sissejuhatuses erinevatest protsessidest, milles on osaline ka Maroko eh, ja ka märkisite ära ka Valeta tippkohtumise. Eh, eh, mis oli pühendatud meie kahe kontinendi vahelisele debatile lähtudes solidaarsuspõhimõttest, mis peaks kehtima kõigile ja, ja samuti vastutusest, mis peaks kõigil olema seega äh, tähtis on äh, see vastutuse äh, ja solidaarsuse põhimõtte järgimine kõikide rändega seotud väljakutsete puhul meie mõlemal kontinendil. Valeta tippkohtumisel räägiti ka regionaliseerimisest, Ravati protsessist, nagu te seda ka ütlesite, ja Hartumi protsessist kõneldi. loomulikult toodi esile ka see, et usaldusväärne Aafrika rände haldamine Aafrikas ja Euroopas ei tohi jääda ainult humanitaarabi tasa, tasemele, vaid peab arvestama ka pikemat perspektiivi, tuleb jagada kohustusi ja koormust ning üks võtmeelement selles protsessis meie jaoks, näiteks Valeta protsessis on seotud just sellega, mis puudutab äh, rändekontrolli, vahetut kontrolli, aga ka pikemaid tegevuskavasid, arvestades äh, rände sügavamaid põhjuseid. Äh, tähtis on muidugi meedia tähelepanu, kuid arvestades seda tohutut tähelepanu, mis mis on kahjuks seotud ka piirkonna ebastabiilsusega, on nüüd selline, et äh, muidugi äh, rahvusvaheline üldsus soovib regioonis konflikte lahendada, olgu Jeemenis või Liibüas või äh, või Liibanonis või äh,, või mujal Aafrika kontinendil, kuid lisaks sellele, et äh, viimased äh, rändevood on, on olnud äh, meedia äh, tähelepanu all, tuleb mõelda ka sellele, millised on majandus- ja sotsiaalpõhjused, millised on demograafilised algpõhjused rändele, äh, millised on kliimamuutustega seosed põhjused ning tuleb mõelda, millised tegurid mõjutavad rännet järjest rohkem ja ränne ei ka, ei peatu ei homme ega ülehomme. nüüd äh, Maroko on Rabati protsessi juhtriik ja meie oleme muidugi alati rändega kokku puutunud, sest me oleme nii-öelda ekspordiriik Äh, nii praegusel perioodil kui ka oleme olnud transiidiperiood äh,, riik ja, ja ka vastuvõttev riik. et seetõttu me vaatame neid asju võib-olla teistsuguse nurga alt. Äh, me mõtleme pigem pikaajalistele lahendustele äh, ja mitme mõõt-, mitmelisusele selle probleemi puhul, sest äh, Aafrika kontinent on ikkagi põhiline rändeallikas äh, ja seda tuleks nüüd äh, kasutada pikem potentsiaalina ära, mitte kogu aeg mõelda probleemidele. mõelgem näiteks tööjõule, majandusele, majanduskasvule meie kontinendil või siis mõelgem ka äh, demograafilisele dividendile, mida on võimalik teenida ähm, tänu Aafrika rahvastikule. mõelda ka integratsioonipotentsiaalile, äh, aafriklaste integreerumisel äh, kogu maailmas, aga ka aafriklaste integreerimisele Aafrika enda kontinendil aafriklased ikkagi peavad ennast aafriklasteks, üle viiekümne protsendi Aafrika migrantidest rändab siiski Aafrika kontinendi riikide vahel. ja kõigil nendel põhjustel on vaja asju arutada, tuleb otsida lahendusi ja meie püüame alates kahe tuhande kuuendast aastast rabatiprotsessi käivitumisest äh, Äh, nende probleemidega tegeleda, aga muidugi Marokos on juba varem see, äh, neid probleeme käsitletud, võib-olla te mäletate kahe tuhandet aastat, kui, äh, kui juba Marokost rännati välja Euroopasse. seega me me ei tegelenud mitte ainult piirikontrolli küsimustega, vaid hakkasime ka sisereformidele mm, tähelepanu pööramisega selleks, et, et ähm, saata nii Maroko kui ka äh, teised äh, väljarändajad äh, oma koduriikidesse tagasi ja see puudutas ka Sahara tagust Aafrikat. nüüd pärast Valletta tippkohtumist on hakatud räägitud COP kahekümne ühest rääkima. see on oluline kahekümne kahest rääkima, vabandust, sest üks rände põhjusi on ka kõrbestumine, veeressursside puudus, kliimamuutused üldiselt, eriti just Aafrikas, aga see on selline teema, mida tuleks COP kahekümne kahe käigus kindlasti käsitleda ja äh, ka ähm, kahe tuhande ähm, seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal aastal korraldame me, me rände ähm, ülemaailmse kohtumise äh, koos Saksamaaga ja nagu te nimetasite, need teemad tulevad arutusele ka käesoleva aasta äh, New Yorgi äh, kõrgetasemelisel kohtumisel. nüüd Marokost. Maroko lähenemine on lähtunud avatusest, sellest, mida, millest ma just äsja kõnelesin, sellest, et me pöörame tähelepanu just kontinendile tervikuna. me oleme Rabati protsessi käigus oma rändekava konkretiseerinud üle üheksakümne viie protsendi ebaregulaarsest ehm, rändest oleme me nagu äh, kontrolli alla saanud selles mõttes, et me äh, teame, kes millisel ajal mm, on äh, rännanud, me tahame ka äh, migrante kaitsta, olgu siis Marokos, Aafrika teistes riikides või Euroopas. ei tohi ära unustada samas ka julgeoleku teemat inimkaubitsemist, smugeldamist. seega alates kahe tuhande kuuendast aastast on Marokol rändeküsimustes multidimensionaalne lähenemine selleks, et äh, saaks äh, strateegiat arendada koha peal ja äh, ma tahaksin öelda ka, et Valetta tippkohtumine võimaldas konkretiseerida kahepoolseid regionaalseid ähm, algatusi näiteks äh, Euroopa Liit, äh, Nigeeria, Euroopa Liit äh, või Niger, Euroopa Liit, Liibüa ja nii edasi. see töö, mida tehakse, see tähendab eelkõige toetuse andmist, sest üks, ükski riik üksi ei võimal-, ei ole võimeline lähen-, lahendama kõiki neid probleeme, aga üheskoos on tuleks otsida lahendusi. meil on ka uus riiklik rändestrateegia Marokos, alates ähm, rabati protsessist me oleme kõigepealt püüdnud kontrollida rännet, võtta vastavaid meetmeid näiteks piirikontrolli puhul ja äh, oleme läbi viinud ka mitmeid koostööoperatsioone, näiteks Hispaaniaga kõikidel tasanditel muide ja see ei puudutanud mitte ainult piirikontrolli, aga ka äh, püüdsime leida lahendusi äh, ränd, äh, ringrände korraldamiseks, seadus, rände seadustamiseks ja me oleme soovinud nii-öelda tervendada seda rändekeskkonda, muuta see selliseks, et äh, migrante oleks võimalik paremini integreerida ühiskonda. Ähm, me oleme nüüd kiirendanud oma tööd, nagu te teate, ähm, me oleme institutsionaalsed, äh, majandusreformid, äh, vastu võtnud kõik need poliitilised reformid, kõik reformid on meil Äh, aidanud end muuta vastuvõtvaks riigiks ja järjest rohkem ongi meil erinevatest riikidest tulnud migrante, äh, mitte ainult siis äh, Sahara tagusest piirkonnast. alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on kuningas Muhamed kuuenda eestvedamisel algatatud uus rändepoliitika, mis siis võimaldab äh, pagulasi ja migrante vastu võtta uue strateegia alusel. Ähm, nimelt äh, meil on äh, oma statistika, me oleme kõik püüdnud registreerida ning ähm, me oleme püüdnud kõiki migrante registreerida, eh, eh, seadustada sisserändajad ja muidugi eh, teatud tingimustel. näiteks meie prioriteet on naised, vanurid ja lapsed, edasi õpilased, üliõpilased ja edasi töötajad või siis tööealised isikud, kes on nii-öelda aktiivne elanikkond vähem kui kolme aastaga oleme suutnud regulariseerida kakskümmend seitse tuhat inimest, sisserändajat. me oleme töötanud ka mm, sellega, et integreerida neid sisserändajaid äh, ühiskonda, teinud koostööd erinevate valitsusasutuste, ministeeriumide vahel, meil on ka inimõiguste nõukogu äh,, Äh, olemas äh, ja me oleme püüdnud teha kõik selleks, et äh, migrantidele antakse võimalus avalikele teenustele ligipääsuks, samuti tööle ligipääsuks ja sotsiaaltoetustele. nüüd me tahaksime migrantide õigused Marokos kooskõlastada rahvusvaheliste standarditega ja me valitsus äh, töötab välja seadust inimkaubanduse vastaseks võitluseks ja me jätkame oma tööd, paneme sisserändajad kirja äh, ja ma usun, et need arvud järjest kasvavad. kõik see daamid ja härrad, minu arvates on lõuna poolt vaadates Vahemere lõunakalda riigi poolt vaadates oma kohustuste täitmiseks ära tehtud, aga me arvame ka, et on oluline, nagu ma juba alguses märkisin, et arvestada, et äh, ajad on muutunud ja ränne on meie elu lahutamatuks osaks muutunud, see ei kao kuhugile. tuleks mõelda, millise nurga alt me tahame seda uut nähtust käsitleda. uus sajand on inimeste suure rände sajand ilmselt, me peame oskama inimesi integreerida ühiskonda, me peame arvestama ka vaba liikumisega ja aktsepteerima seda, et inimeste vaba liikumine toob meile rohkem jõukust. ma arvan, et ma olengi oma aja piirist üle läinud. ainult kolmkümmend protsenti ületasite kõneaega, aga ei ole midagi nüüd suursaadik äh, Padri, palun. suur tänu, härra esimees. Uh, aitäh kutse eest äh, meil on väga hea meel selle sõpruse, dialoogi ja vastastikuse austuse üle Egiptuse ja Euroopa Liidu vahel. me teame, kui tähtsat rolli mängib see komisjon Euroopas ja on väga hea, et meil on võimalik arvamusi vahetada sellises tähtsas küsimuses, mis puudutab migratsiooni ja pagulasi. olen nõus kõigega, mida just ütles kolleeg proua minister, samamoodi tahan siin välja tuua ka kolleegi Kairost, kellega me oleme väga palju koostööd teinud Khartoumi protsessis ja ma tänan neid ka selles tähtsa rolli eest, mida nemad on teinud ja meil on väga hea meel, et meist on saanud osa ÜRO süsteemist meie partnerlus, koostöö ÜRO-ga on olnud äh, väga hea, samamoodi oleme teinud koostööd institutsioonidega, nagu näiteks Euroopa Parlamendiga, me teame, millised on meie ühised suured väljakutsed ja probleemid, millega meil tuleb üheskoos koostööd tehes tegeleda ja me loodame, et Euroopa Liidul õnnestub ka strateegiline ja laiapõhjaline strateegia vastu võtta koostöös Egiptusega ja arvestatakse kõikide nende erinevate võimalustega, mis meil on ja mõelda selle peale, kuidas me saaksime leida ühise lahenduse, mis oleks kõikidele kasuks ja samal ajal ka konstruktiivne. praegusel hetkel miljonite inimeste elud Aafrikas ja Lähis-Idas ja tegelikult kogu maailmas on ohus. samamoodi on pagulaste vood suurenenud. arenguriigid nõuavad oma õigust arengule, tuleb võidelda rassismi, äärmusluse ja terrorismiga ja samamoodi on ka väga palju okupa-, okupeeritud alasid ja sellepärast tuleb seda küsimust vaadata palju laiapõhjalisemalt ja me kõik oleme aru saanud, nii teie kui meie, et viimased arengud on meile näidanud, et probleemid ja konfliktid, mis tunduvad olevat kaugel, on tegelikult palju lähemal. ja on kolm küsimust, mis on siin väga tähtsad, terrorism, pagulased ja äärmuslus, mis on meid kõiki mõjutanud, puudutanud ja meil on vaja palju koordineeritumat vastust ja seega tuleb aru saada, et tegemist on ühise probleemiga, seega on meil vaja ühist äh, lahendust ja ei tohi kellegi poole näpuga näidata. see ei too endaga mitte midagi head kaasa ja see on tegelikult ka Valletta strateegia alguseks. see kontseptsioon oli ka tegelikult Valletta deklaratsiooni taga, et kuidas Aafrika saaks välja töötada pikaajalised suhted, mitte et keskendutakse ainult pagulaste probleemile. tulen selle juurde veel hiljem ka tagasi ma kohe tõstataksin ka pagulaste ja migratsiooni küsimuse. Egiptuse jaoks ei ole tegemist võõra probleemiga, Te kuulsite kolleegilt Rahvusvahelisest Migratsiooniorganisatsioonist juba numbreid ja praegusel hetkel on meil Egiptuses viis miljonit pagulast ja põgenikku, nende hulgas viissada tuhat süürlast. kui eh, rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon sellest räägib, siis ta keskendub tavaliselt süürlastele ja seega ei mainita viit miljonit, meil on seal sudaanlased, iraaklased, somaallased liibanonlased ja siis ka viissada tuhat süürlast. ja need viissada tuhat süürlast, äh, kes on Egiptuses, ei ela pagulaslaagrites, vaid nad elavad äh, äh, täiesti tavalistes majades, neile antakse kuluhüvitist ja, ja kolm miljardit eurot on kulud meil igal aastal. Nad on siis osa Egiptuse kogukonnast ja me jätkame seda tööd, kanname seda vastutust ja vastupidiselt teatud teistele riikidele me ei kasuta seda fakti selleks, et äh, lehmakauplemist pidada. viimastel aastatel äh, me teame, et nii Egiptusesse kui ka Euroopasse on tulnud üha rohkem pagulasi ebastabiilsuse pärast äh, Aafrikas ja Lähis-Idas ja meie Egiptuses leiame, et selle küsimusega tuleb tegeleda laiapõhjaliselt ja jätkusuutlikult. väga tähtis on see laiapõhjaline lähenemine, tuleb keskenduda julgeoleku küsimusele, piirivalvele, aga see ei tohiks olla ainuke vastus, sest äh, äh, meil on siin ka sest see toob endaga kaasa selle, et äh, sunnitud pagulased pöörduvad inimsmugeldajate poole ja see toob endaga kaasa veelgi rohkem vägivalda. Ähm, pagulased peavad saama õigusliku kaitse, neil tuleb väärikas elu tagada sihtriigis ja anda neile võimalused äh, integreeruda. peale selle me leiame, et tuleb tegeleda rände põhjustega me võime seda ikka mitmeid ja mitmeid kordi öelda. tuleb lahendada kriisid, nagu näiteks Süürias, vaesuse vastu võidelda, tagada majanduse areng, luua töökohti noortele ja naistele ja samamoodi tuleb tagada rahu ja stabiilsus piirkondades. ja praegusel hetkel as-, rassism ja ksenofoobia ja islamofoobia on Euroopas tõusnud ja see kohe kindlasti toob kaasa üha rohkem etnilist ja usulist äärmuslust. praegusel hetkel Egiptuses on tõesti väga suureks koormaks suurenenud pagulaste arv, kes tulevad kas Egiptusesse või läbivad Egiptust selleks, et jõuda Euroopasse. Te nägite, mis juhtus pärast kokkulepet Türgiga. Balkani koridori kinnipanek ja äh, kokkulepe Põhja-Aafrikaga. sellega on nüüd surve Egiptusele suurenenud ja seega pagulaste ja põgenike arv, kes tulevad Egiptusesse. ükskõik, kas siis lõplikult või transiitriigina on suurenenud just selle kahe kokkuleppe pärast. mis on siis juhtunud? nende inimeste arv, kes äh, ÜRO pagulasvoliniku ametniku kaudu üritavad äh, pagulasstaatust saada Egiptuses, on kaheksasada kaheksasada inimest iga päev palub pagulase staatust Egiptusest. nii et Egiptusest on saanud sihtriik ja seda lisaks veel nendele inimestele, kes läbivad riiki selleks, et jõuda Euroopasse. viimase kolme kuu jooksul Egiptuse piirivalve on üle viie tuhande illegaalse pagulase kinni pidanud, kes olid teel Euroopasse. see ei tähenda seda, et teised ei ole jõudnud Euroopasse, aga ma lihtsalt ütlen teile, et me peame ka kinni inimesi. meil ei ole võimalik sajaprotsendiliselt veekindlat süsteemi luua. viimasel paaril päeval on nelisada inimest kinni peetud, kes üritasid reisida Euroopasse. nii et surve on suur, me anname endast parima, aga inimesed siiski üritavad anda endast kõik selleks, et jõuda Euroopasse. sellel aastal Euroopasse tulevate inimeste äh, inimeste arv on üle saja tuhande olnud. kümme protsenti läheb Egiptuse, üheksakümmend protsenti läbi Liibanoni ja sellest kümnest protsendist Egiptusest üheksakümmend protsenti ei ole ähm, ei ole egiptlased, nii et umbes tuhat neist on egiptlased, teised mitte. nii et ähm, me oleme suure surve all ja kolm küsimust on tähtsad, meil on riiklikud lahendused, piirkondlikud lahendused ja rahvusvahelised lahendused. riiklikul tasandil me oleme aru saanud juba kahe tuhande kümnendast aastast, et meil tuleb võidelda inimsmugeldajate vastu ähm, ja nende ärid kinni panna, nii et äh, kahe tuhande kümnendast aastast on meil olemas äh, seadus ja strateegia võitlemaks inimkaubitsemise vastu äh, hoolitseme selle eest, et inimkaubitsejad viiakse kohtu ette ja mõistetakse vangi. peale selle on meil veel üks teine seadus, mida praegu on parlament vastu võtmas, see on võitlus illegaalse rände vastu. ja seal keskendutakse just äh, karistustele, mis on mõeldud äh, inimkaubitsejate jaoks. ei karistata mitte ohvreid, äh, pagulasi, vaid karistatakse kaubitsejaid peale selle on meil äh, teadvustamise kampaaniad, mis on siis osa riiklikust strateegiast, nii et meil on kaks suurt äh, süsteemi riiklikul tasandil inimkaubitsemise illegaalse rände vastu võitluseks, peale selle, et me võtame vastu ka pagulasi, kohtleme neid kui egiptlasi, pakume neile teenuseid ja samal ajal me üritame võimalikult palju peatada neid inimesi, kes on teel Euroopasse kuid muidugi me ei saa piisavalt abi selle jaoks, ma ei taha äh, tuua näiteid riigist, mis sai kuus miljardit eurot, äh, tegemist on siis Euroopa Liidu naaberriigiga ja see abi, mida arutatakse, meie jaoks on kaks miljonit ja nüüd võrrelge seda siis kuue miljardiga, mis andsite riigile, mida te tunnete väga hästi ja piirkondlik tasand, äh, Khartoumi protsess mängib siin väga tähtsat rolli, vabandan, et nii kaua olen rääkinud, aga see on tähtis tegemist on jälle Aafrika jaoks piirkondliku küsimusega. meie teame, et tegemist on Aafrika küsimusega, me peame sellega tegelema, see ei puuduta mitte ainult eurooplasi, mida meie, aafriklased, saame teha, mida me saame teha Somaalia poolsaare selleks, et selle vastu võidelda. nii et äh, Egiptuses on meil toimunud mitmeid kohtumisi, Sharm el-Sheikhis näiteks äh, ministrite kohtumine toimus seal äh, ja kus me mõtlesime, mida saame meie ära teha selleks, et äh, ära hoida inimkaubitsemist äh, ja võidelda selle vastu. ja väga paljud äh, riigid Somaalia poolsaarel on välja töötanud oma strateegiad nii et töö käib, äh, arutelu ajal saame me sellest rohkem rääkida, aga sellegipoolest on veel vaja palju ära teha. ja Egiptus on neid riike aidanud, hoolimata sellest, et meil on tõsised majanduslikud probleemid, kuid meil on üksteist koolitusprogrammi Aafrika riikidele, koolitame äh,, oleme koolitanud kahtesada viitekümmet politseinikku äh,, kes on tegevad just migratsioonivaldkonnas ja migratsioonivastase võitluse valdkonnas. Valeta paljud saadikud küsisid, et kuidas Egiptus hindab Aletat. ütlen teile täiesti ausalt, meie Khartoumi protsessi juhtidena Valletta konverentsil tõime välja selle, et on tähtis, et Aafrika juhid läheksid Vallettasse, ehm, nii et Euroopa Liit eh, näeb, et neil on vaja, mitte nii, et Aafrikal on vaja Euroopa Liitu, vaid seekord oli vastupidi, Euroopa Liidul oli vaja Aafrikat ja sellepärast anti lubadus, lubadus, mis kehtib siiamaani ja kui härra Bert Muu selle meiega koos kokku pani, kolleeg Marokost oli ka kohal, Euroopa Rabati Khartoumi protsess olid kokku pandud ja me ütlesime, et me ei taha lühiajalist lahendust, me tahame kestlikku uut partnerlust Euroopa Liidu ja Aafrika vahel ja just sellepärast Valletta annabki sellele vastuse seal öeldakse kogu aeg, et areng, areng, areng on tähtis, ei ole võimalik lahendada seda probleemi ilma rändepõhjustega tegelemata. teine sammas, legaalne migra-, illegaalne migratsioon, legaalne migratsioon. illegaalse migratsiooni vastases võitluses on väga tähtis, et tagatakse legaalsed koridorid. kui uksed kinni pannakse, siis illegaalne migratsioon suureneb ja kolmandaks äh, äh pagulaste kaitse kui kas nad on äh, vastavalt viiekümne esimese aasta konventsioonile pagulased ja millised on siis neile äh, pakutavad äh, kaitse? Aafrika ja Euroopa teevad väga palju selles valdkonnas ja tegemist on olukorraga, millest kõik võidavad. ja vabatahtlik tagasipöördumine, millest Euroopa on väga täht-, mis on eurooplaste jaoks väga tähtis ma arvan, et meil on võimalus, kui me Valeta kokkulepet korralikult hakkame rakendama mitte, et Euroopa lihtsalt ütleb, et ma olen huvitatud selles, et pagulasvood peatatakse või et Aafrika ütleb, et ma olen huvitatud ainult äh, rahast, siis see ei toimi. tegemist peab olema kestliku partnerlussuhtega, kus arvestatakse viie arenguteguriga äh, ja ma arvan, et me oleme tõesti raamistiku kokku pannud tuleviku jaoks kuidas nüüd Valletat sünkroniseerida sellega, mis toimub Rabatis, Khartoumis ja ka kahepoolselt, ongi suureks äh, ülesandeks järgnevatel aastatel. Valletta liigub edasi, Khartoum liigub edasi, samamoodi meil ka Rabati protsess, mis üksteist täiendavad, aga samamoodi ka kahepoolsed suhted Aafrika riikidega. Äh, kuidas vältida topelttööd ja kuidas sünergiat kõige paremini ära kasutada? meie Egiptus oleme väga palju äh, juba õppinud sellest ja me ei usu, et äh, praegune koostöötase on piisav. meil on vaja palju rohkem koostööd äh, selle küsimusega tegelemiseks ja meil on vaja ka suuremat koostööraamistikku. me võtame seda tõsiselt, me hindame seda dialoogi ja me soovime ära kuulata ka äh, rahvasaadikute arvamust ja vabandust, härra esimees, et ma nii kaua äh, rääkisin nelikümmend viis protsenti ületasid oma kõneaega, ütleb härra esimees. suur tänu. proua Valenciano, meie raportöör, saab esimesena sõna. Äh, suur tänu, äh, suur tänu, härra esimees, äh, suur tänu ka meie kahele külalisele, kes meiega täna on liitunud. mõlemad äh, ministrid tulevad riikidest, kellel on meile nii mõndagi öelda me üritame läheneda nendele asjadele uutmoodi, anda uue perspektiivi ka meie poliitikale, me tahame, et meie pagulase rändepoliitika võtaks uue kuju, et meie poliitika nende inimeste suunas, kes on sunnitud oma kodudest lahkuma, muutuks. nii nagu abiminister Marokost ütles, on Maroko suurepäraseks eeskujuks äh, sellele, kuidas saab äh, lähteriigist vastuvõtja riik või eh, transiitriik ja sellepärast on Maroko riik, kelle sõnu tuleb väga ettevaatlikult kuulata. Nendel on nimelt eh, väga erinevaid kogemusi rände teemadel. ma olen loomulikult eh, kursis ka nende probleemidega, mis Marokol on, kui nad üritavad maadelda suurte pagulaste voogudega ja kui need pood ei peatu, siis on need inimesed varsti Itaalias või Hispaanias. ja Maroko ministri poolt öeldu on meie jaoks tõesti väga väärtuslik. ja tal on õigus, tuleb pikaajalist perspektiivi kogu aeg hoida silmas, aga ei tohi unustada seda, et inimesi tuleks aidata kohe kuid Maroko ja Egiptuse puhul on äh, ka lühemat perspektiivi arvestades sarnasusi. kui me tahame probleemi seljatada tõsiseltvõetavalt, siis tuleb pikaajaliste perspektiivi, pikaajalise poliitikaga pihta hakata kohe praegu, paralleelselt äh, koheste sammudega. on oluline, et Euroopa Liit panustaks piisavalt ressursse ka sellesse pikemaajalisse poliitikasse ja siit ma jõuangi Egiptuse abiministri sõnadeni. härra minister ütles, et äh, dialoog ei äh, saa seisneda ainult selles, et Egiptus hoiab kontrolli all äh, väljarännute arvud ja meie anname raha selle jaoks, sellest ei ole mingisugust abi, me näeme, mis juhtus Türgiga lisaks poliitilistele ja moraalsetele kõhklustele, mida tekitab paljudes meie seast äh, see Türgiga sõlmitud kokkulepe, näeme me ju seda, et Liibüast, Egiptusest äh, tuleb ikka inimesi, inimesed valivad nüüd äh, palju ohtlikumad marsruudid, ülevedu on samuti ohtlik ja inimesi, kes hukkub äh, Vahemerel, on järjest rohkem ja rohkem. ja rohkem kindlasti kui Türgi suunast tule, tulnute seas. viimastel nädalatel olen väga palju, väga suures osas tõusnud nende inimeste hulk, kes on võtnud sihikuks Sitsiilia ja see on väga ohtlik marsruut loomulikult me peame keskenduma sellele, mille pärast inimesed nendest piirkondadest, nendest riikidest lahkuvad ja ükskõik, kui palju tõkkeid inimeste teele seada, ületavad nad need ja, ja loomulikult äh, muutuvad need ähm, kanalid, mida pidi tullakse järjest ohtlikumaks. positiivseks peame me seda, et praegu rahvusvahelisel koos-, tasandil tehakse palju koostööd selles küsimuses parlamendis ei ole praegu käimasolevate dialoogide ühte täit ülevaadet, aga ma arvan küll, et kui me oma raportit koostame, peaksime me neid dialoogi nii palju ära kasutama kui võimalik ja lisaks sellele riikidevahelised kokkulepped nende riikide vahel, kes kõige rohkem praegu kannatavad. Nendel riikidel, kelle kanda kõige suurem koorem, nendel peaks olema võimalus sõlmida kokkuleppeid teiste riikidega piirkonnas ja kindlasti on need riigid suurema surve all kui Euroopa riigid. mis mind mõjutab ja huvitab poliitikuna kindlasti, on äh, see küsimus, et kas Euroopa Liit peaks hakkama oma poliitikaid kuidagi teistmoodi kujundama järgnevateks aastateks? mis teie meelest on Euroopa Liidu poliitikast praegu puudu, äh, kui me räägime, kui me räägime siis konkreetselt Euroopa Liidu poliitikast teie riikide suunas, nii piirikond, trolli kontekstis kui ka äh, pagulaste kontekstis ja, ja välja arvatud õiguste osas, mis teie meelest on äh, meie poliitikas vajaka? unustamata seda pikaajalisemat visiooni, millest te isegi rääkisite, sest see visioon loomulikult on ainus lahendus nendele tragöödiatele, mille oleme tunnistajaks igapäevaselt. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Pantseeri suur tänu, härra esimees. ma tahaksin teada, mida arvad äh, meie külalised ühest punktist, mis mulle huvi pakub ja muuseas, äh, tere tulemast teile. meie oleme väga palju rääkinud Valletta tippkohtumisest ja Valletta tippkohtumise järeldustest, kuid ähm, minul on äh, siiski jäänud mulje, et meil on probleeme järjepidevusega. tegelik koostöö on jäänud soiku ja rahalisi vahendeid on antud ka vähe. kuuskümmend kaks miljardit eurot peaks justkui kokkuleppe kohaselt äh, suunatama Aafrikasse, aga see sõltub otseselt äh, tegelikult paljuski eravahenditest ja eravahenditele jälile jõuda ei ole teinekord sugugi lihtne. meil on küll usaldusfondid paigas äh, pagulaspoliitika hädaolukordade rahastamiseks üheksa koma äh, üheksa miljardit kusagil kolme aasta jaoks, nii et kohegi on tekkinud paradoks jah, meil on see hädaabi pagulasfond, aga nagu proua Valenciano hetk tagasi ütles, me oleme kõik äh, ju teadlikud sellest, et pigem mängivad siin suurt rolli pikaajalisemad probleemid. me peame vaatama, mille pärast meil on tekkinud äh, selline pagulasproblemaatika praegu äh, vaesus, inimeste äh, ärakasutamine, keskkonna, äh, kliimaküsimused ja nii edasi. ja Valletta plaan jah, nende asjadega tegeleb, osa sellest fondist peaks minema äh, nendes valdkondades probleemide lahendamisele, aga see ei ole kõik väga järjepidev ja siit ma jõuangi juba järgmise paradoksini, ühelt poolt me nõuame suuremat koostööd kolmandate riikidega, me tahame, et nad haldaksid paremini rändevooge, kuigi neil ei ole raha selle jaoks, ja teisalt üritame peale suruda ja seda on olnud viimastel nädalatel palju kuulda, et äh, kirjutatakse alla äh, kas äh, partnerluslepingutele või vabakaubanduslepingutele, see tekitab nende siin, nende inimeste kodumajapida-, kodumajandustele aga suuremaid probleeme ja inimesed peavad lahkuma jällegi, kui me neid probleeme ei lahenda kiiresti siis keegi ei usu meid enam ja me, me ei tee oma sõnade järgi ja lisaks on ohuks ka äh, see, et üldse rahvusvaheline üldsus ei usu meid, kohalik inimene niikuinii ei usu enam meid. nii et ma tahaksin teada, mis teie arvate sellest. sest mina arvan, et praegu tõesti on õhus oht, et vaatamata suurtele sõnadele, see probleem tekib kogu aeg uuesti ja uuesti ja läheb ainult hullemaks. suur tänu, Kristjan Preda! suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka meie kahele külalisele. tervitan siin eriti just proua Mbarka Puidat, kes äh, oli alles hiljuti Euroopa Parlamendi ja Maroko Parlamendi vahelises koostöö kogudes väga aktiivne. suur tänu äh, mõlemale külalisele öeldu eest. mul oli tegelikult väga hea meel kuulda seda, mida te ütlesite siin täna rääkides oma kogemusest äh, Marokos ja Egiptuses äh, ja et äh, mõlemad rõhutasid, kui oluline on see lähtuda sellest, milles on kokku lepitud erinevates, erinevatel kohtumistel, aga eriti muidugi siis, milles lepiti kokku Valeta tippkohtumisel peaaegu aasta tagasi. mis ähm, kogu selle asja puhul on aga huvipakkuv, on see, et jah, me loome uut visiooni kesk- ja keskpikaks perspektiiviks, arvestades äh, praeguseid probleeme. ärgem unistagem, äh, Valletta on ju samuti äh, paika pannud kuusteist väga selget eesmärki, mis peaksid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks olema täidetud ja väga oluline on loomulikult heita pilk kaugemale kui mitte ja mitte ainult keskenduda praegustele päevaprobleemidele, ähm, aga meil on äh, kuusteist algatust, äh, mis on väga konkreetselt paika pandud. me ei ole jõudnud veel selleni, et need äh, tähtajad hakkaksid kukkuma, aga mingi hetk nad kukuvad, neli kuud on veel aega, aga siiski ma tahaksin teada, mida te arvate, meie külalised sellest, et millise dünaamika võib-olla see Valettas otsustatu on tekitanud ja millised on need algatused, mis on teie meelest kõige äh, tõenäolisemad. Neid äh, algatusi on, nagu ma ütlesin, kuusteist, puudutab erinevaid valdkondi viies erinevas suunas. Äh, on nad käima lükatud, nii nagu härra minister ka ütles ma ei ole nimelt absoluutselt nõus äh, inimõiguste allkomisjoni äh, esinaisega on äh, lühiajalisi perspektiive seatud, mis on täiesti saavutatavad ja türklastega sõlmitud kokkulepe, ma nüüd vabandan teie ees, proua esimees, oli siiski väga edukas kokkulepe ja see on meie huvides, nii nagu me täna hommikul ka räägi-, rääkisime, et see kokkulepe jääks paika ja on meie huvides, et ei türklased ega meie ei seaks seda eh, küsimärgi alla. ja suur tänu siis veel kord tähelepanu eest. härra Panjo saab järgmisena sõna suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, proua minister, härra suursaadik, kõigepealt eh, suur tänu, suur tänu nende sõnavõttude eest, need eh, olid tõesti väga kasulikud meie jaoks, suur tänu. ja tõesti, ka mina arvan, et eh, see kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta augusti lõpp, septembri algus on äh, otsustav äh, aeg äh, Valletta tippkohtumise kokkuleppe kontekstis. nii nagu härra Preda ütles, novembris kaks tuhat viisteist see tippkohtumine toimus, seati väga selged eesmärgid selleks, et võidelda rände negatiivsete tagajärgede vastu ja mille eesmärgiks oli luua Äh, ajas püsiv partnerlus Euroopa Liidu ja äh, Aafrika riikide vahel. kuid äh, tuleb siinkohal nentida, et üks koma kaheksa miljardit, mis on ette nähtud hädaabifondiks, kui me võrdleme seda selle kuue miljardiga, mis on lubatud Türgile, nendega sõlmitud kokkulepe käigus äh, tundub olevat ikka piisk meresse üks koma kaheksa miljardit. ja võib-olla te selgitate natukene täpsemalt äh, omapoolseid seisukohti, et kuidas see üks koma kaheksa miljardit on, on siis tänaseks äh, kasutatud, mille jaoks neid vahendeid on eraldatud selle pea et aasta jooksul ja, ja millised võiksid olla uued väljavaated äh, Valeta eesmärkide täitmisele, et, et need äh, Valetas kokku lepitud asjad oleksid äh, ka vastupidavad, nii nagu te, härra minister, ütlesite. ja mina arvan küll, et me peame rohkem rahalisi vahendeid võimaldama, kui me tahame need probleemid lahendada Pierre Antonio Panseri sellele juba viitas ja teie, proua äh, minister, ise samuti. siin on põhimõttelisi probleeme selle rahastussüsteemiga, nii nagu ütles ka migratsiooniorganisatsiooni esindaja. ta rõhutas nimelt seda, et äh, äh, rände peamised põhjused tuhande üheksasaja üheksakümnendatest aastatest on jäänud tegelikult samaks. inimesed lahkuvad halbade elamis- ja töötingimuste pärast ja aga varsti aastate pärast ilmselt on kliimapõhjused see, mille pärast peamiselt äh, liikuma asutakse. ja äh, proua minister Maroko on äh, Sahara taguse Aafrika kodanike integreerimisel olnud kindlasti eeskujuks paljudele teistele. ja ma arvan ka, et me peaksime minema natukene kaugemale äh, Eh, ja süüvima rohkem sellesse poliitikasse, mida Maroko on kasutanud ja miks mitte ei võiks sellest poliitikast kujuneda mudel terve piirkonna riikide jaoks. kuivõrd see poliitika, see integreerimispoliitika on olnud niivõrd edukas. viimastel aastatel. suur tänu. Korvin Mikke suur tänu, härra esimees. ma tahaksin teie tähelepanu, eriti sotsialistide tähelepanu pöörata järgnevale. kujutage ette, et mõni rätsep asub üle teise riiki elama ja võtab kohaliku rätsepa töö ära see muidugi tekitab tuska kohalikus rätsepas, kes peab ju samuti ära elama. Ameerika Ühendriikides üheksakümmend seitse protsenti tööturust on aga just nimelt sisse rännanud ja neil läheb väga hästi. aga võib-olla on siis seega tore, kui tuleb nii palju inimesi meile, Anna Koomes. suur tänu, suur tänu ministrid nende seisukohtade väljendamise eest. ja ma olen nõus kolleegidega, kes ütlesid, et raha, mis on eraldatud, ei ole tõsiseltvõetav, eriti kui me võrdleme seda sellega, mida on antud Türgile. kõik räägivad mingisugusest kokkuleppest, aga tegelikult sellist asja nagu kokkulepe pole olemas, on tegemist avaldusega, ei ole mingisugust kokkulepet, millele mõlemad on alla kirjutanud. jah, kui me räägime sellest, millised on rände põhjused miks inimesed äh, mujale ümber asuvad, jah, äh, majanduslikud põhjused. proua minister, te rääkisite kliimamuutustest ja mis on sellised mõjud, aga me teame, et äh, üsna tihti on põhjuseks ka rõhumine, poliitilised põhjused ja, ja jõustruktuurid, mis, mis ei ole korralikult välja kujundatud nii et äh, nendest põhjustest rääkides peaksid äh, eurooplased ka ise mõtlema sellele, et mis on need peamised põhjused, miks järsku enam äh, olukord, kus järsku sisserännanud meie jaoks on probleemid. probleemiks on see, et meie enda majanduspoliitikad on olnud lollakad, mis ei ole andnud meile võimalust majanduskasvu tagada. nüüd, kui need protsessid, millest te räägite, peavad tõesti olema regionaalse mõõtmega, kui nad peavad tõesti need peamised põhjused e eemaldama, miks inimesed mujale asuvad, siis kuidas sellega on tegelikult läinud, millised on olnud arengud, kuidas on äh, nende põhjustega, algpõhjustega? ja veel üks küsimus, millele te viitate täiesti õigesti Äh, härra Padret ütlesid, et kui me ukse paneme kinni nende inimeste eest, eks nad siis tulevad läbi akna. ja tõesti nii see on. kas ei ole mitte kõige parem lahendus see, et äh, seaduslikud kanalid avatakse, kas see ei ole ainus viis, kuidas inimeste elu päästa, inimesi kaitsta? ja kas see ei ole ainus viis võtta leib äh, kaubitsejate laualt? mis te arvate, mis on saavutatud selles osas viimasel ajal, sest jällegi, see on üks nendest punktidest, kus eurooplased on äh, tegelikult, äh, pole kärbsepesagi teinud seaduslike kanalite puhul. me teame ju, et äh, tegemist on suurte smuugeldajate võrgustikega, kes on seotud organiseeritud kuritegelike rühmitustega ja tõesti teie Vahemere kaldal eh, teevad need rühmitused koostööd meie kalda maffiaga. suur tänu. mulle tundub, et rohkem keegi sõna ei ole soovinud. ja annaksin seega sõna nüüd uuesti üle proua Pouaidale suur tänu, härra esimees! ja suur tänu, daamid ja härrad, teile, suur tänu parlamendi liikmetele kõikide esitatud küsimuste eest, ma üritan vastata mõnele nendest. Te rääkisite sellest, et, et Euroopa peaks tegema midagi uut, küsisite, et mida Euroopa peaks tegema meie meelest, proua Valenciano, härra Panseri äh,, rääkisite sellest, et kuidas siis Euroopa peaks oma tulevikupoliitika välja kujundama. minu meelest, mis siin on oluline ja jällegi ma võtan siis aluseks Maroko kogemused, ma ütlesin seda ka alguses, meie jaoks on solidaarsuse põhimõte ja jagatud kohustuste põhimõte kõige olulisem see on äh, nii päritolu kui ka siht- ja ka transiitriikide jaoks on oluline. ka meie ise oleme nii päritolu siht- kui ka transiitriik. loomulikult on tähtis see, et oleks tagatud esmalt poliitiline tahe kõikides nendes riikides, nii äh, vastuvõtja riikides ja transiitriikides ehk siis põhja- ja lõunariikides ja vaja poliitilist toetust, see on tähtis selles osas äh, tuleb äh, poliitilist äh, toetust üles näidata kõikide nende riikide osas kõikidel tasanditel. ja nüüd ma vastan natukene üldisemas vormis, aga tõesti, minu jaoks on see pikaajalised eesmärgid ja nende seadmine kõige tähtsam. palju räägitakse sellest, mida tehakse ära praegu ja täna, aga te ütlesite, et jah, need asjad ei käi omavahel kuidagi nagu väga kokku, nad on killustunud ja prog-, poliitika peaks olema ühtsem ja rahalised probleemid loomulikult tekitavad siin probleeme, ma ei varjagi siin seda, et riigid näiteks nagu äh, Maroko äh, võtsid sellise poliitika, kus äh, me oleme kahe tuhande kuuendast aastast ja varemgi panustanud just nimelt sisserännanute integreerimisele ja ma ei varja ka seda, et me oleme suures osas otsustanud rahastada seda poliitikat ise jah, nendest vahenditest ei ole kunagi küll. härra äh, Paadri rääkis äh, sellest, kui palju äh, pagulased lähevad maksma eelarvele Egiptuses. meil aastas kuskil kakssada kolmkümmend miljonit. Euroopa Liit on meie jaoks avanud teatud fondid, aga need vahendid on siiski väga väikesed ja härra Panseri ütles, et loomulikult need äh, vahendid jaotatakse ära väga paljude riikide vahel, kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, äh, kahekümne, äh, täpsemalt. ja loomulikult riigid peavad tegema ise jõupingutusi selleks, et, et see, et, et hallata neid migratsioonivoogusid. me peame mõtlema sellele, millist kuidas me rahastame neid poliitikaid, neid pikaajalisi poliitikaid. kas, ja loomulikult probleem on selles, et praegu hädaabifondist tulevad vahendid on ära võetud kusagilt mujalt ehk eelarveridades, mis on suunatud nende riikide jaoks. nii et me üldiselt arvame, et meie ei pea teie eest loomulikult otsustama eh, ja me ei saa teie otsuseid mõjutada, aga me arvame, et kui me räägime finantseerimisest ja rahadest laiemalt, siis nendele asjadele tuleks mõelda. ja loomulikult lõunariikides on ka suutlikkus erinev. on riike, kes ka kõige suurema tahtmise juures eh, ja pingutuste juures ei suuda selliseid integratsioonipoliitikaid rahastada ja kui me rändest räägime, siis me ei räägi siin ju ometigi mitte ebaseaduslikust rändest. jaa, loomulikult see on tähtis osa ja inimesi on palju, kes on ebaseaduslikult teel, aga migratsioon on, on laiem teema ja on, on, on vaja programme, millega struktureerida seda rännet. selliseid projekte me oleme katsetanud näiteks Hispaaniaga, me oleme üritanud äh, kuidagi natukene kontrolli alla seda asja saada ma olen võtnud sihikule teatud, äh, teatud äh, ametite grupid, kus me oleme siis saatnud inimesi Hispaaniasse koolitusele, et nad siis tulevad tagasi. ja oleme üritanud siis neid vooge kuidagi saada kontrolli alla, identifitseerida, kes need inimesed on ja kui võimalik, neile anda siis seaduslikum sisserännu staatus, selleks et võidelda selle ebaseadusliku kaubitsemise vastu. kuid kogu selles asjas on veel üks äh, mõõde ja selles osas minu meelest on Maroko andnud väga suure panuse. nimelt, praeguste äh, rändevoogude äh, negatiivne tagajärg, nii nagu me oleme näinud seda ka Euroopas ja ka meil, on see, et tekib segregatsioon. ma ei taha siin äh, küll võib-olla võtta sõna suhu rassism lausa, aga siiski me näeme seda, et on tekkinud selline äh, võõra vastutuse, vastustamise äh, õhkkond ja me üritame selle vastu võidelda, siin on palju võimalik ära teha kindlasti kahepoolsel tasandil, aga ka mitmepoolsel tasandil mina siis konkreetselt äh, näen siin äh, suurepärase, suurepäraseid koostöövõimalusi Maroko ja Euroopa riikide vahel. kahe tuhande kolmandal aastal alustasime meie omal pool äh, reforme ka, usureforme, tagamaks selle, et inimesed saaksid teineteise kõrval elada, me üritame silmad avada ka meie riiki tulnute jaoks äh, tõsta teadlikkust kultuuride mitmekesisuse osas ja ma arvan, et Euroopas oleks ka nii mõndagi võimalik ära teha, et võidelda selle võõra vastustamise vastu. proua Koomes rääkis majanduslikest probleemidest, jah, teil on täiesti õigus. majanduskriis ilmselt äh, mõjutab siin ka olukorda, aga meil on ka kultuuride kriis ja mingil hetkel tuleks ka sellest rääkida ja leida siin lahendused. Maroko on üritanud midagi ära teha selles küsimuses, me oleme rakendanud äh, erinevaid süsteeme, kõigepealt äh, lõime me äh, e-, imaamide koolitusakadeemia, äh, kaasasime sinna palju erinevaid rahvuseid, kõigepealt Aafrikast erinevaid rahvaid, aga ka siis avasime selle läänemaailma teadlastele koolituskeskused ja nii edasi, sellega me jätkasime. Marshidett Äh, kõigele eriti morsidetid on siis naissoost imaamid, kes mängivad loomulikult väga suurt rolli naiste positsioonide kaitsel ühiskonnas ja see on meie riigi jaoks väga oluline. me peame tõesti midagi naiste olukorra osas ette võtma, sest muidu nendest reformidest ei ole kasa, kasu. nii et jah, see kõik peaks pakkuma meile mõtteainet ja loomulikult, äh, mis äh, on nüüd positiivne selle äh, suure rändeprobleemi kontekstis, on see, et inimeste teadlikkus on tõusnud. aga me peame üles näitama suuremat loovust võib-olla selles valdkonnas ja olema julgemad natukene julgemad meie kõik, kui me tahame tõesti kuhugi jõuda. härra Breda rääkis sellest dünamaaki, dünaamikast, mis on tekkinud pärast Valletta tippkohtumist. ma tahaksin siinkohal veel kord öelda, et jah, pikaajalised ja lühiajalised äh, tegevused loomulikult äh, segunevad omavahel, aga me ei saa jääda ainult nendele lühiajaliste lahenduste juurde, on teatud äh, regioonid, mida oli vaja Valletta tippkohtumisel loomulikult eriti võtta sihikule, aga Maroko näiteks praegu ei ole veel nende riikide seas aga loomulikult äh, me oleme nõus äh, selle üldise lähenemisega, mis Valletta tippkohtumisel paika pandi. selle aluseks on ju äh, see, et tuleb tõesti tegeleda praegu tekkinud fenomeni algpõhjustega. proua Gomes rääkis arengust ja poliitilistest põhjustest, ma ütlesin seda ka täiesti alguses et üks põhjustest, äh, miks praegu on tekkinud selline rändeolukord, sotsiaalsed, majanduslikud kliimatingimused ja loomulikult äh, poliitilised tingimused. Liibüas me näeme, et ebastabiilsus on pannud inimesed liikuma, Süürias samamoodi, Sahara tagustes riikides samuti ja loomulikult on need seotud äh, sisepoliitiliste probleemidega. inimesed lihtsalt lahkuvad, lahkuvad sellepärast, et nad tunnevad muret julgeoleku pärast, stabiilsuse pärast ja rahvusvaheline üldsus peab leidma lahendused. ja need äh, eesmärgid ongi need, mille me oleme seadnud nendel kõikidel läbirääkimistel, kõikidel dialoogidel, nii nagu Liibüa puhul meil oli olla suur au Liibüa konflikti lahendusele leidja riik, me panustasime sellesse oluliselt ja ma tõesti loodan, et me mingisuguse stabiilsuseni me seal jõuame. see stabiilsus on, seda meil on hädasti vaja. ja see loomulikult mõjutaks ka otseselt teisi valdkondi. ma vist midagi ära ei unustanud, nii et sellega ma lõpetan. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Padr. suur tänu, härra esimees Valenciano äh, ja Panseri äh, esimene küsimus oli minu arvates seotud äh, sellega, mida Euroopa võiks enamat ära teha. tavaliselt me ei anna kellelegi õppetunde, nagu te isegi mõistate. vastutus, omanikutunne on tähtis, aga see tänane sündmus on juba väga hea samm edasi. oluline on kuulata erinevaid osapooli meie kogemus Khartoumi protsessis näitas, et kui me kuulasime ja kohtusime Aafrika riikidega, Sudaani, Lõuna-Sudaani, äh, Etioopia, Eritreaga, siis ähm, kuulasime, mida oli ära tehtud, kuulasime, mida partneritel oli vaja. mõnikord on äh, kahe punkti vaheline ühendus äh, lihtne, otsetee. näete, äh, partner ütles, meile on vaja piima, aga teie saadate meile apelsinimahla. ja ma arvan, et sellise olukorra vältimiseks on oluline partnerite ärakuulamine, erinevate riikide ärakuulamine, siis on võimalik lahendusi leida, sest need riigid kõikidel on omad, omad projektid. ei ole vaja pikki kõnesid pidada ja neil on projekte, mis ei olegi kallid, on näiteks kakskümmend viis projekti, mis on esitatud, esitatud Euroopa Liidule, mis Maroko minister ütles, et saadi ainult kaks miljonit kakskümmend viis protsenti esitati Egiptuse poolt, meie arvates oli võimalik neid otse rahastada, meie saime kakssada kolmkümmend tuhat. kakssada kolmkümmend miljonit on tegelikult see, mida me ise maksame, see, mida ränne meie riigile maksma läheb. hea küll, vabandan, aga ütleme nii, et nende küsimuste jaoks mingisugust imerohtu ei ole küsimus, äh, probleem jääb meiega veel järgnevateks aastateks. mina olin aasta Genfis, töötasin äh, ÜRO-s ja äh, omal ajal oli ränne kümme tuhat inimest päevas, praegu on kuuskümmend tuhat päevas, kuuskümmend miljonit aastas. miks siis? miks me praegu arutame rändeküsimust? see Eh, probleem on tekkinud erinevate eh, konfliktide kumuleerumisest, eh, sellepärast et nõu-, Julgeolekunõukogu ei ole reageerinud, et riikide juhtkonnad ei ole reageerinud ja nüüd minu arvates on selle probleemiga tegelemine pikemas perspektiivis väga keeruline, seetõttu on oluline koormuse jagamine, muidugi ühte-teist võib ära teha ka ähm, praeguste vajaduste ra-, rahuldamiseks, aga kui me seda probleemi tervikuna vaatleme, siis äh, rände peatamine on hoopis iseküsimus. praegu on vaja meil kõikehõlmavat lähenemist Lähis-Idale, julgeolekule, stabiilsusele, suhetele Aafrikaga ja siis äh, hakkame edasi rääkima ränne on tegelikult äh, jäämäe tipp, aga mõelge, mis, äh, mis meid aitab seda, äh, seda tippu maha võtta. nüüd ega ilma rahastamiseta mitte midagi ei, ei, ei olegi võimalik ära teha. tähtis on võimekuse loomine. paljudes riikides on see oluline. Egiptusel on olemas omad institutsioonid, on olemas teatud võimekus äh, Äh, rände vastu võitlemiseks, smugeldamise vastu võitlemiseks, aga teistel Aafrika riikidel ei ole selliseid äh, vahendeid. Neil ei ole isegi seadusi. meie praegu koolitame Aafrika riike, mitmeid Aafrika riike selleks, et välja töötada seadused, et ei ole mingit seadust, et smugeldamise vastu võidelda Egiptus on edenenud riik, äh, meil on äh, võimalus koolitada teisi Aafrika riike ja Euroopa Liit saab meid selles aidata. erakorralise äh, olukorra fondis ei ole sugugi mingit uut raha, see raha on ümber tõstetud kusagilt mujalt. ja ma saan ainult nõustuda Anna Komesiga. Te küsisite minult kahte asja, küsisite, mis on äh, legaalse rände heaks tehtud? mina ütlen, et väga vähe. Valetas tegin ettepaneku, et Euroopa Liit äh, kahekordistaks Aafrika riikidele antavaid stipendiume. härra Dumont nõustus sellega, aga siis tuli välja, et äh, äh, kahekordistamine võib toimuda kümne aasta jooksul, mina ütlesin, et ei, seda tuleb teha ühe aasta jooksul, siis öeldi, hea küll, Euroopa Liit tervikuna võib seda teha, aga mina arvan, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kahekordistama Aafrika üliõpilastele antavaid äh, stipendiume, see aitab Aafrika noortel äh, täiesti seadusejärgselt tulla ja haridust saada Euroopa Liidust. paljud aafriklased Ähm, kes Valetas käisid, ütlesid, et noh, räägitakse äh, legaalsest äh, rändest, aga isegi meil ametnikena on viisat raske saada. no kujutage ette, mis siis meie üliõpilaste, arstide ja inseneridega veel on. see ainult toidab äh, smugeldajate, inimkaubitsejate äri ja te mõistate mind, proua Gomes. nüüd konfliktist. Egiptus püüab eh, Liibüa, meie naabriga konflikt, konflikti lahendada, smugeldamine, eh, relvakaubandus ja nii edasi eh, parlament, armee, valitsus, me oleme püüdnud kõigiga Liibüas ühendust võtta eelmisel nädalal selleks, et võr-, võidelda eh, terrorismiga. aga näete, meie tahame ühte valitsust kahe asemel, aga nagu te mõistate, Liibüas on väga palju veel ära teha. loodame, et ÜRO meid abistab. nüüd Süüria kõik mõistavad, et väga palju on, on vaja ära teha selle nimel, et USA ja Venemaa kokku lepiksid kõige hullem, mida, mis, mis võib juhtuda, on äh, Süüria kokkukukkumine, probleemid muutuvad siis kolme-neljakordseks. Äh. me tahame ju pluralistlikku ühiskonda ja äh, Egiptuse valitsus tegeleb sellega ja nüüd kolmas konflikt, mida me püüame lahendada, on Iisraeli-Palestiina konflikt, me tegeleme nii Iisraeli kui palestiinlastega, mitte lihtsalt, et linnukesi tõmmata, aga püüame leida õige hetke selleks, et äh, osapooled äh, kõnelustele tuua ja leida regionaalne lahendus. lahendus peab olema kõikehõlmav. konfliktide lahendamine, mitte äh, lühinägelik lähenemine, vaid pikemaajaline rahu. meil on endilgi Egiptuses väljakutseid ja meil on hea meel, kui Euroopa Parlament saab aru sellest, mis toimub eh, Egiptuses. me ehitame üles kaasaegset riiki, me võitleme terrorismi vastu. aga mm, stipendiumid, legaalne ränne, rahastamine, kõik need teemad on olulised ja me peame otsima kas või väikeste projektide kaudu võimalusi toetada noori sest vaadelge, eh, need inimesed, kes välja rändavad, on noored, nad püüavad lootust öö, eh, otsida, nad püüavad mingit väljapääsu leida, mingit inspiratsiooniallikat. Egiptus igal juhul tänab tänase kohtumise eest, me loodame, et dialoog jätkub, algatus oli väga hea ja teen ettepaneku, et te peetaks, et peetaks selliseid diskussioone ka teiste Aafrika riikidega ja korraldagem need isegi kõrgemal tasemel, äh, nii et äh, ne, nad oleksid tähtsamad, teeniksid meie ühiseid huve meie kahel kontinendil, tänan. Very much, merci beaucoup suur aitäh teile! We are very grateful that we had the... oleme väga tänulikud selle eest, et mm, me saime arvamusi vahetada teiega. jätkame kindlasti koostööd ja katsume saavutada oma seatud eesmärgid. meie see päevakorrapunkt on nüüd läbi võetud. jääge siia saali, sest meil on veel üks äh, päevakorrapunkt vaja läbi võtta. kohtumine OSCE peasekretäri Lamberto Zanieriga ja OSCE eesistujariigi Saksamaa esindajaga. Colleagues, please take your seats. Fasten seatbelts ready for takeoff. <laughs> kolleegid, võtke istet, jätkame. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine besondere kallid kolleegid, mul on väga hea meel ühte väga tihedat äh, kallid kolleegid, palun jätkake oma vestlusi väljaspool saali mul on väga hea meel tervitada siin tihedat külalist äh, OSCE peasekretäri Lamberto Zanierit ja sama suur heameel on mul siin tervitada ka eesistujariigi Saksamaa esindajat, eriesindajat Gernot Erlerit, kellega me räägime siis päevakajalistest äh, sündmustest OSCE pädevusvaldkonnas. arvestades neid kriise ja konflikte, mis praegusel hetkel meie mandril käimas on, viimati oli meil siin riigipöördekatse Türgis, samamoodi on olukord Ida-Ukrainas, Äh, halvenenud, sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja see näitab, kui tähtis on tihe koostöö Euroopa Liidu, OSCE ja Euroopa Nõukogu vahel, kui neid kolme ainult mainida. laiapõhjalise julgeoleku kontseptsiooni tähtsus, mida OSCE oma ähm, asutamisest saati on kogu aeg välja toonud, saab eriti selgeks äh, kui me mõtleme selle peale, äh, kui palju on meil ebastabiilsuse erinevaid vorme, meil on traditsioonilised konfliktid, meil on küberrünnakud, meil on terrorirünnakud ja ebastabiilsus, mis tuleneb migratsioonist. samamoodi on OSCE-s e väga palju liikmesriike, mistõttu on ta väga tähtsaks äh, kanaliks äh, dialoogis Venemaa ja lääneriikide vahel ja peale selle OSCE jääb platvormiks, äh, mille kaudu me saame nõuda Helsingi lõppakti kohustuste täitmist, täpselt samamoodi nagu ka Pariisi harta tingimuste täitmist. kui me räägime Saksamaa eesistumise prioriteetidest, siis äh, välisminister Steinmeier on need selgelt välja toonud, et tuleb taastada osavõtvate riikide vaheline usaldus, tuleb jätkata püüdlusi poliitiliste lahenduste leidmiseks äh, Ukraina konfliktile. peale selle ütles äh, välisminister, et Saksamaa eesistumise üheks kohustuseks on ka pikaajaliste äh, konfliktide lahendamine OSCE piirkonnas selleks, et äh, OSCE äh, meetmeid ja mehhanisme võimalikult hästi ära kasutada vajadus pikaajaliste konfliktide lahendamiseks äh, tuli väga hästi välja ka aprillikuus, äh, kui kas äkitselt või ka vähem äkitselt, siis Mägi-Karabahhias ja äh, algasid võitlused, mis tõi endaga kaasa väga paljude tsiviilelanike ja ka võitlejate surma. meil oli väga hea meel ka minister Steinmeieri viimase avalduse üle kus ta kutsus üles äh, relvatööstuse kontrolli tugevdama ja seda tegema OSCE raames. härra Erler, kui teie saate sõna, äkki te võiksite ka neid konkreetseid algatusi siis ka selgemalt välja tuua, mida on siis siiamaani kavandatud? täna tahame me äh, vaadata ka seda, kuidas OSCE reageerib viimastele sündmustele. praegu on alles augusti lõpp, aga siiski võib-olla saab juba Saksamaa eesistumise vahekokkuvõtte teha ja ka rääkida sellest, mida soovitakse veel saavutada ministrite kohtumisel detsembris. ja sellepärast äh, annan nüüd kõigepealt sõna OSCE peasekretärile või soovite teie, kuidas soovite? kes on siis, kes soovib siis vabatahtlikuna kõigepealt, kolleeg Erler, palun. aitäh, härra esimees, kallis kolleeg Kaaler, kallis Lamberto Sanieri, kallid kolleegid, kõigepealt suur-suur äh, tänu kutse eest tänasele arutelule üheskoos äh, peasekretär Lamberto Sanieriga üritan ma anda Saksamaa OSCE eesistumise ülevaate ja vahekokkuvõtte, rääkida veel sellest, mida me järgmise nelja kuu jooksul soovime saavutada ja mis on viimased arengud OSCE liikmesriikides, neljakümne viies liikmesriigis siis. OSCE ja Euroopa Liidu institutsioonid Brüsselis on äh, lõpetamas suvepuhkust, aga viimased nädalad kahjuks siiski poliitilist rahu endaga kaasa ei ole toonud. otse vastupidi, kriisikollete arv tundub isegi suurenenud olevat. Euroopa Liit ja OSCE kaks kõige tähtsamat sammast meie koostöös võitlemaks ühise julgeoleku eest on äh, siiski väga haavatatud äh, väga su suurte jõudude poolt äh, nii seest kui ka väljastpoolt. OSCE eesistujana viimase kaheksa kuu jooksul oleme me näinud, kui tähtsat rolli see organisatsioon just äh, kriisipiirkondades mängib. Ukrainas OSCE oma, viib läbi oma erivaatlusoperatsiooni, samamoodi teeme koostööd meie kontaktrühmaga selleks, et tagada Minski kokkuleppe täitmist. OSCE on olnud väga tegutsemisvõimeline ja tõhus ja seda hoolimata sellest, et vaatlejad tööd koha peal tihti segatakse ja viimasel ajal on neid ka väga palju ähvardatud. ja sellepärast äh, sellel aastal oleme me väga palju teinud tööd äh, vaatlusmissioonil osalejate julgeoleku ja nende varustuse parandamiseks ja siin oleme me ka väga palju saavutanud OSCE liikmesriikide tasandil, isegi kui julgeolekuolukord Ukraina puhul ei ole meie jaoks rahuldav ka teised äh, konfliktid OSCE piirkonnas on meie tähelepanu pälvinud pärast seda, kui Mägi-Karabahhias aprillikuus verised võitlused uuesti pihta hakkasid, alustasime me väga kiiresti lepistustöö toetamist OSCE raames ja me võitleme selle eest, et OSCE võimalusi kasutatakse konfliktide jälgimiseks ja konfliktide haldamiseks, et neid võimalusi suurendatakse, nagu näiteks personali suurendamine suurendamise kaudu koha peal. ka Gruusias on olukord äh, kõike muud kui rahuldav, aga siin on õnneks tehtud ka väikesi samme just praktilises koostöös erinevate osapoolte vahel ja seda arengut tuleb meil jätkata ning toetada, me peame usaldusväärtust, väärsust suurendama ja ka humanitaarabimeetmeid parandama. Transnistrias pärast mitmeaastast tupikseisu õnnestus meil viis pluss kaks formaadis kohtumine korraldada selleks, et välja tuua need praktilised valdkonnad, kus oleks võimalik samm-sammult erinevaid osapooli ühise laua taha tuua. viimased kuud on meile näidanud, et mitte ühegi konflikti puhul ei ole me, me jäänud äh, vana olukorra juurde, vaid me oleme pidevalt pingutanud selleks, et leida kestlikke poliitilisi lahendusi ka need konflikti osapooled, kes siiamaani on üritanud status quo juurde jääda, on siiski öö, äh, näidanud üles tahet midagi ette võtta, aga me peaksime OSCE meetmeid veelgi paremini kasutama ja tõhusamaks muutma. selleks oleme me alustanud äh, järelemõtlemismenetlust selleks, et konfliktitsüklid äh, analüüsida ja kõik osapooled on olnud äh, sellest vägagi huvitatud. selle protsessi puhul ootame me toetust ka Euroopa Liidu liikmesriikidelt, mis on OSCE riik, riik, liikmed kallid kolleegid, teine järeldus meie eesistumisperioodist siiamaani on julgeoleku mõiste, mida OSCE on viimase, oma asutamisest saati toonitanud, muutunud aktuaalsemaks kui kunagi varem. migratsioon, põgenemine, rahvusvaheline terrorism, äärmuslus, sallimatus, küberkuritegevus, kõikide nende küsimuste jaoks on meil vaja laiapõhjalisi pikaajalisi lahendusi. siin saab OSCE anda väga palju erinevaid mõtteid, eriti just poliitilises, majanduslikes ja keskkonnaküsimustes, täpselt samamoodi nagu ka põhiõiguste kaitsmisel. ja seda lähenemist oleme me teeninud vi-, viimastel kuudel väga paljude erinevate konverentside kaudu, nagu näiteks äh, äh, investeeringute konverents, mille puhul me esimest korda OSCE ajaloos nii riikide esindajad kui ka äh, majanduse esindajad kogu OSCE piirkonnast äh, kokku kutsusime selleks, et rääkida majanduse arendamisest ja sellest, kuidas vähendada tõkkeid piiriüleses koostöös. samamoodi ka terrorismivastane konverents, mis on väga tähtsaks platvormiks piiriüleses kogemuste vahetamises ja terrorismivastases võitluses, kus me oleme konkreetseid meetmeid välja toonud ka kohaliku omavalitsuse tasandil või ka näiteks meedias viimastel kuudel oleme korraldanud väga palju üritusi meediavabaduse äh, salli matuse vastase võitluse ja antisemitismi vastase võitluse vahel. peale selle oleme me rääkinud inimõiguste ja põhiõiguste kaitsest äh, ja sellest, et need on väga tähtsad osad äh, julgeolekust. ja sallivuse konverents toimub meil oktoobrikuus ning sellega soovime me seda tööd veelgi jätkata kallid kolleegid, äh, suvi Euroopa Liidus on lõppemas, see kirev suvi ja meil on sarnased äh, ülesanded, mida lahendada. meil on tegutsemisvõimelised institutsioonid, mis tegelevad koostöö ja julgeolekuga. aga selleks, et oma potentsiaali täielikult ära kasutada, on tähtis, et riigid oleksid tulevikus valmis rohkem vastutust võtma ja selleks, et OSCE kaudu siin äh, midagi ära teha, välisminister Frank-Walter Steinmeier kutsus esimeseks septembriks Potsdamisse kokku OSCE riikide välisministrid ja me soovime selle kohtumise kaudu alustada dialoogi äh, praeguste äh, probleemide lahendamiseks, täpselt samamoodi nagu ka soovime me rääkida OSCE tulevikust ja nelikümmend ministrit äh, on lubanud sellele konverentsile tulla ning äh, me loodame, et osavõtvad riigid saavad aru, et enama koostöö kaudu on meil võimalik praeguseid äh, ülesandeid ja probleeme lahendada. ja peale selle on ju meie kõikide huvides ka praegune julgeolekualas, ebakindlus julgeolekualase olukorra puhul lõpetada. me oleme veendunud, et arvamuste vahetus on tähtis ja vajalik ja me loodame, et Potsdami konverentsi on äh, Eh, kasulik ka eh, detsembrikuise Hamburgi kohtumise jaoks, kus pannakse siis eh, paika meie eesistumise lõppjäreldused. järgmise kahe aasta jooksul Austria ja Itaalia, veel kaks Euroopa Liidu ehm, liikmesriiki juhivad OSCE tööd, on meile suureks võimaluseks seda tööd jätkata ning ehm, parandada kogemuste vahetust ja koostööd OSCE ja Euroopa Liidu vahel nii palju siis lühidalt meie vahearuande kohta, kui soovite küsimusi esitada, siis olen valmis seda tegema, aga enne seda annaksin sõna peasekretär Lamberto Sanerile, kes äh, siis loodetavasti ka heatahtliku kokkuvõtte meie eesistumisest teeb. palun, härra Saneri. Uh, uh, suur tänu, suur tänu, härra esimees. austatud parlamendisaadikud. OSCE nii nagu härra Erler ka oma sõnavõtus äh, kokku võttis, on viimase aasta jooksul äh, Saksamaa eesistumise egiidi all käivitanud terve rida algatusi. oleme päris palju ette võtnud ja härra Eller sellest ka rääkis Mi mitte ühegi konflikti puhul äh, ei ole konflikt äh, külmutatud, vaid äh, konfliktid on edasi liikunud, olukord on äh, äh, muutunud, geopoliitika on tagasi pöördunud äh, ja loomulikult äh, Ukraina kriis on, on meie kõige suurem huviala. aga alustaksin sellest, et ma laskun natukene rohkem detailidesse selles osas, kuidas on olukord Ukrainas nagu te kuulsite, poliitilised arutelud kahjuks ei ole kuhugi jõudnud. ootasime terve rida arenguid ja Saksamaa on eesistujana väga palju panustanud sellesse, et äh, kontaktid saaksid äh, loodud ja nii edasi, aga isegi see töö on jäänud natukene viibima ja, ja konflikti piirid on ka muutunud Minski kokkuleppest alates ja loomulikult on seisukohad läinud lahku selles osas, et millised äh, jooned äh, siis äh, on need, mille juurde tuleks tagasi pöörduda. praegu tehakse siis jõupingutusi relvarahu öö, hoidmiseks esimesel august, minutil ütleb kõneleja, pidades silmas vist esimest septembrit kooli ähm, alguseks äh, peaks see vaherahu ähm, siis kehtima hakkama, varemsemad vaherahud on pidanud ja loodetavasti siis seekord ka. ja kui see nii on, siis tekib natukene rohkem võimalusi ka poliitilisel äh, tasandil midagi ära saavutada eile kohtusin äh, ma minister Klimkiniga, kes kinnitas mulle, et äh, Ukraina sõjaväele antakse relvarahu käsk, aga loomulikult, kui äh, teine pool provotseerib, siis see võib olla loomulikult põhjuseks, miks vaherahu hakatakse rikutama. ja kui vahe, vaherahu rikkumine äh, on süstemaatiline, nii nagu varem, siis, siis nende arv suureneb väga kiiresti. viimastel nädalatel on, oleme me läbi elanud mõningaid hullemaid momente äh, rahul, vaherahu kontekstis, ega seda ei saagi enam nimetada vaherahuks, iga päev on ohvreid, sadu, teinekord isegi tuhandeid vaherahu sätete rikkumisi ühes päevas seda eriti teatud äh, piirkondades, see ei ole muidugi kogu äh, konflikti joone ulatuses nii ja me üritame äh, läbirääkimisi pidada, aga Venemaa ja Ukraina vahel, sõjaväe vaheline kokkulepe on täiesti kokku varisenud. see oleks olnud meie, see on tegelikult meie jaoks ainus võimalus mõlema poolega läbirääkimisi pidada ja mõnikord äh, jääb meile mulje, et me peame oma vahendaja kahe poole vahel, sest omavahel nad otse läbi räägitud ei saa. ja see on küll väga kahetsusväärne, sest et kogu see süsteem muutub sellega ähm, halvatuks. nii nagu te, härra Erler, ütlesite, meie ees on terve rida probleeme nimelt eh, me näe järjest rohkem, et vaatlejatega ei tehta koostööd enam, eriti separatistide poolel. ja see on viinud eh, selleni, et meil ei ole võimalik eh, saada täit pilti kuulda on, et äh, raskerelvastus ja laskemoon on jällegi jõudnud äh, piirkondadesse, kust neid ei peaks olema. Äh, relvastus, mis oleks pidanud olema ladudes, on ladudest kadunud ja on jõudnud konfliktipiirkonda ja see loomulikult tekitab lisasurvet. lisaks sellele on olnud äh, terve rida selliseid momente, kus vaatlejaid on ähvardatud suisa relvadega, separatistid, ja, ja on olnud üsna mitu ähm, rünnakut äh, relvastamata sõidukitele. praegune süste, süsteem, seiresüsteem, austerlaste süsteem on äh, lõpuks ometi käivitunud. nii palju inimesi on rünnaku äh, alla sattunud, et äh, praegu meil ei ole enam võimalik meie seiresüsteeme kasutada ja me ei saa pilti äh, koha pealt. jah, meil on kaamerate süsteem, mis on ühendatud meie peakorteriga, näiteks isegi mina Viinis võin ekraani läbi vaadata, mis teatud piirkondades toimub, need on kaamerad, mis, liiguvad kaamerad siis, aga see eh, on ka selge, et väga palju kaameraid on maha võetud. nii et äh, ilmselt võetakse rünnaku alla ka need süsteemid. aga investeerime sellesse praegu. meil on meil on ka väiksemad äh, kaamerad, mida kasutad, mida juhitatakse, juhitakse siis kaugjuhtimise teel. aga me näeme, et peetakse päris suures mahus elektroonilist kübersõda ja väga raske on tegelikult äh, praegusel seadmeid üldse juhtida aga me üritame selles osas midagi ära teha, kasutada rohkem satelliit äh,, ähm, satelliitsüsteeme ja ka erasatelliitsüsteeme, loodame siin Euroopa Liidu toetusele tehnikas, äh, investeerimisest ei aita, meil on vaja ka tehnikuid, kes tõlgendaksid seda, mida me näeme siis tänu nendele masinatele Need on need peamised punktid, millest ma tahtsin rääkida Ukraina puhul. loomulikult me oleme mures olukorra pärast, tavalised inimesed kannatavad, tsiviilisikud, inimõiguste rikkumised on sagedased. tegemist on tragöödiaga, mis aga kahjuks on äh, unarusse jäänud. Äh, see on kestnud nii kaua aega, et inimesed on selle unustanud ja tegelikult on ka tõsi see, et on väga raske üldse midagi muuta. Eh, Krimmi kohta on eh, olnud üht-teist kuulda. väidetud on eh, seda, Venemaa siis, väitnud on Venemaa seda, et nad on lämmatanud terrori äh, akti, aga meie ei ole erilist liikumist näinud äh, aga pinged on õhus ja see, see on ka selge. ja üldisemalt nüüd geopoliitika tagasihiilimine on rakestanud meil kõikide konfliktide lahendamist, härra Erler sellest ka rääkis ja kui me vaatame seda, kus me oleme tegevad koha peal, Kaukaasia piirkonnas, näiteks Gruusias ja Gruusias on tulemas üsna pea valimised ja sinna me kindlasti kavatseme ka oma panuse anda, aga väga vähe on olnud äh, liikumist selle piirkonna konfliktide lahendamisel samuti. kuigi äh, on äh, kohtumisi olnud ja läbirääkimised on uuesti ähm, käima läinud, meil on pidevad kontaktid ka Euroopa Liidu vaatlusmissiooniga seal Mägi-Karabahhi ja ka siin on olnud tõsiseid probleeme, sisepoliitilised probleemid Armeenias mis äh, meile peavalu valmistavad, stabiilsus seal on ohus. teeme koostööd politseiüksustega, äh, sellepärast et me oleme olnud tunnistajaks äh, sellele, et on näiteks meeleavaldajate vastu kasutatud liiast jõudu Aserbaidžaani puhul äh, viimasel aastal, eelmisel aastal, vabandust, me sulgesime oma operatsiooni seal, üritame neid kontakte taastada. Afganistan on äh, väga murettekitav, Tadžikistan samuti sihikul ja, ja Usbekistan. vaatame, mis Usbekistanis saab, see on veel suur küsimärk ja samuti on sealgi ohus äh, stabiilsus see on piirkond, mis meil samuti hoiab käed-jalad tööd täis. Moldovast on ka juba räägitud ja valimistest viis pluss kaks vorm, algatusi on tehtud, aga nendest ei piisa. ja siseolukord Moldovas tähendab seda, et tuleb suuremat tähelepanu pöörata sellele, mis seal toimub. Lääne-Balkan. Bosnias on meie missioon suurem kui kusagil mujal ja, ja seal on neid probleeme ka väga palju. mõned selle riigi kõige suurematest probleemidest on seni lahendamata. Kosovos äh, on olukord ka raske, Makedoonias, endise Jugoslaavia vabariigis Makedoonias võib-olla on tulemas valimised, ei tea, me kevadel äh, osalesime paljuski valimiste ettevalmistamise perioodil te teate, millised sealsed arengud on olnud, aga võib-olla eh, juunis ei, nagu te teate, juunis ei õnnestunud valimisi pidada, võib-olla nüüd on võimalus detsembris seda teha. Montenegro, seal on valimised tulemas, poliitiline õhustik eh, no päris rahulik ei ole hiljuti sain kirja endiselt peaministrilt, kes rääkis opositsiooniga kokkulepetest kinnipidamisest, aga siseminister on sellegipoolest äh, loonud äh, valimiste vaatluse äh, missiooni eraldi ja see tekitab hõõrumist erakondade seas, aga laiemalt rääkides ja minnes nüüd natukene kaugemale sellest geopoliitilisest aspektist OSCE tahab loomulikult anda omapoolse reaktsiooni ka suurematele probleemidele. kaua jah, oleme me tegelenud terrorivastase võitluse ja vägivaldse äärmusluse vastu ja see töö jätkub. me oleme nüüd võtnud vastu küberjulgeoleku osas uued äh, meetmed. Äh, selle eesotsas on Ameerika suursaadik selle töögrupi osas ja venelased olid äh, väga aktiivsed selles töögrupis ja lepiti kokku teatud öö, äh, otsustes, nii et meil on tekkinud siin uus öö, äh, liikumisruum, vaatamata tõsistele lõhedele oleme me suutnud teha koostööd. ränne. rände osas äh, on käivitanud suur arutelu, pigem arutelu selle kohta, kas OSCE peab üldse sellega tegelema eriti on selle küsimuse tekitanud Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on natukene ettevaatlikud me alustasime seda tööd ühel mitteametlikul kohtumisel, millest lõpuks sai tegelikult väga kõrgetasemeline kohtumine. ja loomulikult äh, OSCE ei räägi kvootidest, ei räägi sellest, kuhu pagulased tuleks suunata, aga meie organisatsioon, olles regionaalne organisatsioon, kes äh, paljuski ÜRO mudeli järgi tegutseb, võib äh, rääkida algpõhjustest, miks selline olukord on välja kujunenud ja seda me ka teeme, meil on näiteks eri esindaja paigas inimkaubitsemise osas. nüüd on meil ka uus koolitusprogrammide äh, võrk äh, riigiametitele, ametnikele, piiriametnikele ja keskendume me seal just siis nimelt inimkaubitsemisele ja, ja kuritegelikele rühmitustele, kes on seotud äh, sellise nähtusega. meie alaline komisjon äh, tuleb varsti kokku ja loodetavasti ministrite kohtumisel, äh, mis tuleb ka varsti, langetakse otsus, mis siis oleks OSCE panuseks laiemale arutelule. loomulikult äh, oleme me vaatluse alla võtnud ka selle, et mis on rände mõjud meie enda ühiskondadele. keskendunud äh, nii-öelda inimmõõtmele selle integratsiooniprotsessi jooksul, aga loomulikult sellised teemad samuti nagu, nagu usudialoog ja ja kultuuride vaheline suhtlus on meie, meie vaatevinklis. lisaks sellele on OSCE pidevas kontakti, kontaktis erinevate äh, ametialade esindajatega, näiteks on tulemas linnapeade kohtumine arvamuste vahetuseks, äh, noorsoorganisatsioonid, naisorganisatsioonid ja kasutame seega OSCE tugevust ära nendes valdkondades. ja lõpetuseks ma tahaksin natukene rääkida ÜRO ja OSCE vahelisest koostööst. käisin Alpbachis, eile tulin sealt alles tagasi. see on, see oli üks, seal oli üks foorum, mille üks Austria sihtasutus korraldas ja selle strateegia üks eh, peakoostajaid oli kohal ja OSCE poolt ütlesin ma seal seda, et äh, Solana strateegiaga võrreldes on nüüd astutud suur sammu edasi. OSCE-d ei nähta enam mitte ainult partnerorganisatsiooniga, vaid ka Euroopa Liidu platvormi, et Euroopa Liit, Euroopa Liit on kasutanud seda platvormina ja on kasutanud seda oma välispoliitiliste eesmärkide põhjalt ära nagu te teate, nii mõneski mõttes on Euroopa Liit suurim OSCE-sse panustaja, seitsekümmend protsenti meie eelarvest tuleb sellest. aga vaadake, meie operatsiooni Ukrainas, tegelikult see on Euroopa Liidu Venemaa ühisoperatsioon, sellest väga ei räägita, sellel on äh, ka Põhja-Ameerika kontingent küll sees, aga see on suhteliselt väike, see on Euroopa Liidu Venemaa ühisoperatsioon, kasutab ära see operatsioon aga nagu USA platvormi selleks, et ähm, seljatada mõned raskused koha peal Ukrainas. ja see mudel ei tähenda tegelikult seda, et Euroopa Liit oleks pidanud loobuma oma põhimõtetest kuid me oleme andnud Euroopa Liidule võimaluse osaleda konfliktide lahendamisel ja neid võimalusi on palju. ja, ja me peame avama selliseid kanaleid natukene rohkem ja andma Euroopa Liidule võimaluse rohkem tegutseda. Brüsselis on nüüd avatud uus äh, väike kontaktpunkt, äh, meie kolleeg perioodiliselt hakkab Brüsselis käima ja ma tahaksin läbi selle siis meie institutsionaalseid suhteid parandada kolleeg äh, Loik Simone on äh, ka siin saalis, võttis just, tegi just pilti siin. ja ma loodan, et see ka nüüd äh, üsna praktiliselt aitab meie suhteid parandada, sellega ma lõpetan ja loomulikult olen valmis vastama küsimustele. suur tänu, härra suursaadik, teile. järgmisele David McAllister, sõna teil. härra esimees kallid külalised, suur tänu väga huvitavate ettekannete eest. mul on kaks lühikest küsimust. esimene on pigem suunatud härra Erlerile. viimane OSCE Parlamentaarne Assamblee toimus Gruusias ja toona assamblee võttis eh, suure häälte, häälteenamusega vastu väga selge deklaratsiooni Gruusia territoriaalse terviklikkuse kohta ja piiride kohta ja võttis väga selgelt sõna ka Venemaa rahvusliku õiguse rikkumise kohta. kas te võiksite paari sõnaga rääkida nüüd sellest, mis Genfis toimub, sellepärast et äh, tegemist on äh, kohtumisega, mis nüüd Ukraina sündmuste pärast võib-olla piisavalt tähelepanu ei saa. ja siis veel äh, üks lühike küsimus teile mõlemale tänases Frankfurter Allgemeine Zeitungis on äh, Ukraina välisministri Klimkini essee, kus ta väga karmisõnaliselt äh, räägib OSCE-st. muuhulgas ütleb ta seal näiteks, et juba aastaid on OSCE väga sügavas kriisis. Moskva kogu aeg kritiseerib OSCE institutsioone, eriti just ähm, Äh, vähemuste ja inimõiguste komisjoni töötajale, sulle räägitakse sellest, et äh, kogu aeg äh, vähendatakse ka vahendeid nende inimeste tööks. Öeldakse ka, et Venemaal ei ole vaja toimivat OSCE-d, täpselt samamoodi nagu ei ole vaja ka toimivaid vaatlusmissioone Ukrainas, seda, et jälgitaks piiride ületamist ega seda, et rahvusvahelised vaatlejad saadetakse okupeeritud Krimmi. kas te Äh, kuidas teie hindate seda väga selget kriitikat OSCE-le? aitäh, ma arvasin, et see oli kriitika Venemaa suunas, aga noh, jah, väga selge selgitus, Mihhail, aitäh. Arne. Your deep insights. suur aitäh selle põhjaliku ülevaate eest. tahtsin OSCE Saksa eesistumist tänada äh, Ahveti äh, komisjoni poolt äh, kohtusime Berliinis teie eesistumise algusel ja te äh, valgustasite meid väga põhjalikult oma töö teemal ja nüüd tähtis on ka see, et te olete saavutanud edu Transnistria küsimuses. mul on Railerile kaks küsimust ja siis härra Sanjerile ka. kõigepealt härra Erler kuidas te selle kõrge eriesindaja globaalsesse strateegiasse suhtute? kas teie eesistumise ajal soovite kuidagi äh, kaasatud saada, sest äh, see puudutab väga olulisi konfliktide ennetamise mehhanisme ja veel huvitab mind, äh, nagu te ütlesite, Äh, septembri algusel toimub üks konverents ja mil määral saavad teised riigid kaasa aidata OSCE tugevdamisele? Te tõite esile juba paar mõtet, aga äh, mis puudutab tulevikku, see huvitab mind ja nüüd härra Sanjerile väga huvitav sõnavõtt äh, ja te rääkisite, et ähm, selleks, et oma tööd teha, peab teil olema piisavalt häid eksperte ja te loodate väga palju äh, Saksamaalt kui eesistujariigilt ja siis Austrialt, kes on järgmine eesistuja. aga äh, milline on praegune olukord, kuidas te oma tööd teete? mind huvitab väga küberjulgeolek te rääkisite sellest, ütlesite, et tööpõld on väga lai, see on seotud nii USA kui Venemaaga. aga teie kui OSCE esindaja, kas te saate olla kuidagi vahendajaks hea töö puhul? kui räägitakse rändest ja infovahetusest riikide vahel, siis ma tean, et et Tšehhi Vabariik ja Saksamaa on juba kogemusi vahetanud, aga eh, kui sügavad sügavale need mõttevahetused ja kogemuste vahetused lähevad, me oleme aru saanud, et järjest rohkem migrante tuleb Euroopa Liitu, kuidas siis lahendada seda küsimust? Austrevitšus. kolleeg Austrevitšus, palun. Děkuji, Mihhaili uh,. Eh, well, first of all, thank you indeed uh, for kõigepealt äh, suur tänu, et te tulite meie komisjoni. OSCE-l on äh, väga lai mandaat, äh, kakskümmend viis aastat on möödunud külja, külmast sõjast ja teile pandi väga suuri lootusi. aga tundub, et külmunud konfliktid äh, on äh, igal pool Venemaa piiridel ja kuhugile nad ei kao. ja nüüd ja nüüd ähm, äh, mind huvitab vaatlejate töö Donbassi okupeeritud territooriumil kas on olemas mingisugune edasiminek? kas on näha, et ähm, teie ligipääs alale paraneb, kas te saate takistada konflikti edasiarenemist või on piiratud teie ligipääsu ja nüüd äh, endine Nõukogude praktika psühhiaatriahaiglates vastaliste kinnipidamine on taastumas. ma viitaksin siin härra Umarovile, kes on jõuga nüüd psühhiaatriahaiglasse pandud ja teda hoitakse seal kinni vastu tema tahtmist. minu meelest tuleks võidelda ka selliste tendentsidega Äh, ja hakata niisugusele olukorrale vastu resoluutselt. ja edasi. me mäletame, äh, kuidas väed Ida-Saksamaalt välja viidi, aga äh, need viidi lihtsalt Transnistriasse, relvad ka, ja see on nüüd jäänudki oluliseks konflikti allikaks. mind huvitab regiooni stabiilsus. olenemata sellest, kuidas me seda väekontingenti seal nimetame, eh, ma ei usu, et see aitab kaasa eh, olukorra normaliseerimisele. ja nüüd eh, mida tehakse Saksa eesistumise ajal Transnistria suhtes, ma olen aru saanud, et see on teie jaoks prioriteetne küsimus. et ma arvan, et need väed tuleb Transnistriast välja viia nii kiirelt kui võimalik. suur tänu, kolleeg Šolts. aitäh ka mina tänan äh, sõnavõttude eest. ja ma tahaksin veel ühe aspekti siia arutelusse tuua, isegi kui ka kolleegide küsimused olid väga tähtsad ma arvan, et OSCE on ainus organisatsioon, peaks, on ainus organisatsioon, mis peaks mõtlema, kuidas ta oma huvisid välja toob ja kuidas konfliktide lahendamisel oleks seda võimalik tõlgendada. Euroopa Parlament, Euroopa Liit on üks osapool. me üritame tihti koos äh, oma vaateid välja öelda, vahel see ei õnnestu, aga samal ajal me oleme ka OSCE liikmed ja sellepärast peame me küsima, mida meie saame teha raskete olukordade lahendamiseks ja ületamiseks. nii et küsimus teile, kuidas teie tunnete ta OSCE esindajate äh, valmidust ükskõik kas siis täidesaatval tasandil või ka siis äh, parlamentaarse assamblee äh, tasemel neid erinevaid poliitika tõlgendusi siiski üheks koostööpoliitikaks sõlmida konfliktide lahendamisel, nende konfliktide lahendamisel, mida te väga hästi kirjeldasite teiseks, kas liikmesriikidel on selleks piisavalt vahendeid, mitte ainult materiaalseid? oli erinevaid uuringuid selle kohta ja soovitusi selle kohta, et meil oleks vaja rohkem nõuandvaid äh, organeid, mis siis OSCE erinevaid organisatsioone nõuga aitaksid. kas OSCE kõik äh, osapooled on sellega nõus ja kas selleks on piisavalt vahendeid? ja lõpetuseks veel, me peaksime võib-olla vaatama ka, Helsingi konverentsi peale, äh, selle peale, kui mõeldi, mis on julgeolek, konfliktide lahendamine ja et seda ei peaks tõlgendama väga kitsalt ja äh, sõjalises mõttes, vaid peaks mõtlema ka majanduslike aspektide peale ja mis puudutab praegust äh, keerulist olukorda Euroopa Liidus, kus räägitakse ka sellest, et meil tuleb integrat-, konsultatsiooniprotsessiga võib-olla lõpetada, nii et äkki me peaksime siin mõtlema ka selle peale, et kas OSCE saaks selles valdkonnas äh, teatud äh, äh hooguasid anda, sest äh, mäletate, COP kaks oli väga tähtis selleks, et üldse COP kolme korraldada ja neid poliitilisi kokkuleppeid sõlmida. siis see olekski tegelikult kõik, pagulased, migratsiooniküsimused, mida te ka mainisite, äh, varjupaiga õigus, need on ju ka tegelikult kõik küsimused, mida lahendamata jätmisel äh, võib pidada uute konfliktide põhjustajaks ja me teame, et äh, erinevates liikmesriikides on öö, probleem sellega, et kõik ei osale äh, ühtemoodi nende probleemide lahendamisel ja see on uute konfliktide allikaks. aitäh, järgmisele kolleeg Meserits, palun. Uh, suur aitäh, ma püüan lühidalt teha, sest äh, meil hakkab aeg otsa saama. kõigepealt lubage mul samuti väljendada tänu selle põhjaliku äh, ja valgustava esinemise eest. Äh, suur tänu, et te soovisite meie komisjoni esinema tulla. me oleme sageli soovinud, et, et te siin oleksite olnud ja nüüd äh, Saksamaa võttis OSCE eesistumise üle aasta algul nüüd on kätte jõudnud aeg äh, konstruktiivseks analüüsiks ja mitmete mõtete elluviimiseks. ja ma sain aru, et äh, Saksamaal äh, seisab väga suur töö ees. aga ma ei ole eriti optimistlik selles suhtes, mida siiani on saavutatud. võib-olla veel mingeid positiivseid uudiseid saabub enne aasta lõppu, aga äh, mulle tundub, et saavutatu on äh, piiratum, kui me lootsime. Äh, ma muidugi nõustun kõige sellega, millest te rääkisite, aga kui me räägime Ukrainast, siis me teame ju kõik, et Minski leping ei toimu, kokkulepe ei toimi. meil on eri äh, järelevalvemissioon, toimub poliitiline järelevalve, kuid poliitika ei toimi. mingisuguseid käegakatsutavaid tulemusi ei ole. Äh, järelevalvemissioon ei saa üldse okupeeritud territooriumile ligi ja seire territoorium on piiratud. Donetski regioonis on lihtsalt OSCE-le ligipääs takistatud ja äh, ma ei usu, et sellest mingi edulugu kujuneks. nüüd äh, Venemaa ei ole näidanud mingit soovi üles äh, toetada konkreetset teekaarti selles suhtes, kes mida peaks tegema, et konflikt laheneks. ma muidugi usun, et äh, kannatus äh, või, või, või kannatlikkus viib sihile ja äh, edasi tuleb minna väikeste sammudega ja ma saan ka aru sellest, et tuleb kaasata kõige kõrgemad äh, ametivõimud, aga kui Venemaast rääkida, siis OSCE minu arvates peaks äh, jälgima täpselt, mis toimub, seda samuti, mis toimub äh, Usbekis seoses Karimoviga ja see olekski minu poolt kõik. aitäh, kolleeg Kukan järgmisena. suur aitäh. mul on üks küsimus Hanna Sanjerile. Teil on väga laialdased kogemused välissuhete alal, mul on selline üldine küsimus. kuidas te hindate Venemaa suhtumist OSCE-sse? erinev nende strateegia, kuidas nad käituvad, milline on nende strateegia, kas nad ei kasuta OSCE-d ära oma eesmärkide saavutamiseks, kas tõesti olukord on lootusetu? järgmine kolleeg, palun. kolleeg Freund Äh, ma äh, tänan väga teid äh, esinemise eest, tunnustan ka oma kolleege Austrias ja lisan oma hääle nüüd sõnavõttudele, ootan meie järgmist eesistumist ja tahaksin nüüd küsida seoses juulis nähtud New York Timesi artikliga loodetavasti te olete eh, näinud seda artiklit, küsida eh, midagi, mis puudutab kahte lõiku. Eh, see rääkis Ukrainast, rohelises riietuses sõdurid tulid täies relvastuses oma sõjaväeautodega ja kiivritega, siis tulid need OSCE valgesse riietatud vaid vaatlejad ja eh, nemad olid küll eh, väga rüütellikud, aga eh, neist lihtsalt ei tehtud välja. selline tekst oli umbes, mis ja kir-, ja sellega kirjeldati siis Donbassi regiooni atmosfääri nüüd. kuidas teie reageeriksite sellele artiklile? ja siis üks kolleeg äh, küsis äh, äh, ja palus, et mina küsiksin tema küsimuse või esitaksin te, teile oma küs-, või tema küsimuse, nimelt mida saaks Euroopa Parlament teha OSCE heaks? Thank you, chair, I promise to be the briefest speaker of all um,. Two questions. kolleeg Hautala minul on kaks küsimust. kolleegid juba rääkisid sellest, kuidas Venemaa OSCE-s käitub, mina ütleksin, et konsensuse põhimõtet on rikutud. Ashley Tours, kes oli meie parlamendi liige liberaalide seas ja nüüd ta on OSCE äh, vähemuste ülemvolinik, tema äh, tema vastu on Venemaa väga häälekalt sõna võtnud ja nüüd miks? sellepärast, et ta püüdis tatar, Krimmi tatarlaste õigusi kaitsta, ta on isegi valmis tagasi astuma. nüüd edasi. OSCE äh, OSCE-ga on seotud nähtus, et autokraadid äh, püüavad oma võimu igati pikendada, OSCE ei tee midagi. Äh, Tadžikistan, Usbekistan, kas äh, OSCE kavatseb sekkuda niisugustesse olukordadesse? Eh, aitäh, mul on üks tehniline küsimus, äh, pigem vist härra Tsanierile. kui on nii, et need, äh, neid droone, millega me jälgime olukorda lastakse maha ja tegelikult OSCE tegelikult ei tea, mis toimub, kas siis äh, liikmesriigid ei ole valmis oma satelliidiülesvõtteid OSCE-le andma selleks, et OSCE siiski teaks, mis toimub ja kas see ei oleks ka tegelikult äh, võimalus Venemaale ka täpselt öelda, et me teame täpselt, mis toimub, me teame väga hästi, et Venemaa saadab oma relvi, sõdureid ja ka muud üle piiri, see on kõigile teada, aga millegipärast jääb vahel mulje, et äh, seda vaadatakse kuidagi väga ühel tasandil, et äh, ohver, äh, kurjategija ja OSCE on seal Äh, see, kes lihtsalt paneb kõik ilusti kirja ja siis me teame täpselt, mis toimub, aga mitte midagi ei juhtu ja ei muutu. nii et küsimus puudutab siis neid satelliidisüsteeme. kas me neid võiksime ka kasutada? Äh, ja nüüd on kõik äh, sõna saanud, kas teeme samas järjekorras, härra Eeler, kas te alustate vastustega? palun aitäh, härra esimees, kõigepealt suur-suur tänu nende küsimuste eest, mida oli palju ja mis näitasid, et äh, te tõesti tõsiselt jälgite OSCE tööd ja ka Saksa eesistumisperioodi sellel aastal. üleüldiselt tahan öelda, et äh, otse loomulikult me kujutasime endale ette, et see aasta kujuneb teistsuguseks äh, kui ta kujunes, kuigi me kahe tuhande neljateistkümnendal aastal otsustasime, et me soovime eesistujariigis kandideerida, toona me teadsime juba, et äh, Ukraina kriis käib ja me teadsime, millega meil tuleb tegeleda. aga see tõi endaga kaasa ka selle, et see eesistumine, selle eesistumise edu sõltub ka konflikti lahenduse edusammudest lisandusid veel ka teised probleemid, mida ma siin juba ka mainisin, Kaukasusel näiteks. ja tegelikult võib öelda, et see eesistumisperiood on teistsugune ka seepärast, et konflikte on olnud palju, kriisihaldus on väga palju meie ressurssidest nõudnud ja seega automaatselt teised küsimused on jäänud tahaplaanile teisiti ei ole see ka võimalik, sellepärast et OSCE äh, äh, eelarve on sada nelikümmend neli miljonit eurot aastas, see on tõesti väga väike summa ja see tähendab seda, et äh, sellises raskes konfliktis koos kriisihaldusega ei ole võimalik kõiki ülesandeid täita nii, nagu nii-öelda tavaolukorras. siis ikka ja jälle tõstatati siin see küsimus äh, ja härra McAllister mainis ka Klimkini artiklit äh, OSCE kohta, jah, tõsi on see, et äh, ühehäälsuspõhimõtet kasutatakse ja ka väärkasutatakse, seda ei tee mitte ainult Venemaa. see on lihtsalt liiga magus võimalus oma huvide kaitsmiseks näiteks on täiesti tõsiasi see, et teatud valdkondades, kus me seda üldse ei oota, tekib meil probleeme Armeenia või Aserbaidžaaniga, sellepärast et nemad lihtsalt äh, täiesti suvalises olukorras äh, hakkavad esitama nõudmisi, mis absoluutselt ei puuduta arutatavat äh, valdkonda, vaid hoopis nende enda konflikti. ja siis on meil jällegi üks probleem vaja lahendada. see on tõsiasi, millega OSCE peab arvestama, et see ühehäälsuspõhimõte on problemaatiline, raske ähm,, aga ka ilma selle põhimõteta oleks arvatavasti OSCE-s ka väga palju vähem liikmeid ja väga tähtsad liikmed võib-olla enam ei osaleks meie töös ja just sellepärast äh, tuleb meil selle põhimõtte juurde jääda. Venemaa on tõesti väga raskeks partneriks, mitte ainult Ukraina konflikti taustal, vaid ka äh, kolmanda mõõtme puhul, seda tuleb siin täiesti siiralt öelda, seda tõstatati siin ka juba, ka näiteks äh, personalivaliku otsused, me äh, põhimõtteliselt oleme alati väga skeptilised selle kolmanda mõõtme humanitaar- küsimuste osas, see algab juba eelarvest, seal üritatakse kogu aeg kärpida ja iga kord, kui personalivaliku otsuseid tehakse, kordub täpselt seesama lugu, seda põhimõtet kasutatakse siis ikka ja jälle nii surve avaldamiseks kui ka lihtsalt töö lõpetamiseks. praegusel hetkel on meil ähm, vähemuste kõrge esindaja juures vaba koht proua Torsil äh, kahjuks äh, ei ole mitte mingeid võimalusi ehm, just selle kriitilise raporti pärast äh, Venemaa äh, ründab teda ja OSCE peab nüüd ka selle olukorraga tegelema ja peab üritama kümne läbirääkimiste vooru kaudu siis mingi lahenduse leida. siis küsimus nende erinevate teiste konfliktide kohta. ühelt poolt on õige see, et Ukraina konflikt toob endaga kaasa selle, et kogu tähelepanu on pöördunud sinna. ja seega täiesti automaatselt kõik need ülejäänud konfliktid Kaukasusel, Transnistrias, nende puhul kaasatud riigid leiavad, et OSCE pöörab neile liiga vähe tähelepanu. jah, tõesti, sellest on võimalik aru saada, et see nii on. aga me tõesti pingutame parlamentaarse assamblee visiit Tbilisi oli ka tegelikult ju äh, märgiks äh, selle kohta, et tähelepanu ei ole pööratud mitte ainult Ukraina konfliktile. ja ma usun, et ka äh, selles valdkonnas on praegusel hetkel edusamme tehtud. nüüd Genfi läbirääkimised, mis toimuvad juba kahe tuhande kaheksandast aastast ja mille puhul väga palju äh, saavutati, vähemalt tundus nii. aga tõesti äh,, nii palju ta tõesti aitas kaasa, et äh, konflikti ei puhkenud ja praegusel hetkel keskendume me konkreetsetele parandusettepanekutele rahvastiku olukorra äh, parandamiseks nii Osseetias, Gruusias kui ka Abhaasias. selleks, et olukorda leevendada, kasutame seal vabaühenduste abi ja probleemiks on alati see staatuse küsimus, mis tundub olevat täiesti lahendamatu. Gruusia ei ole valmis tunnistama, et need iseseisvaks kuulutatud äh, ähm, terri-, alad on Abhaasia ja Osseetia ja äh, Venemaa ei ole valmis tunnistama äh, Gruusia territoriaalset terviklikkust, nii et kõik väikesed sammud, äh, mida tehakse, nendega on alati vastuolus see suur-suur äh, probleem. Anne, Arne Liits esitas kaks küsimust, millele ma tahaksin vastata et äh, proua Mogherini äh, kahepoolne strateegia sobitub väga hästi ka meie püüdlustega. nimelt konfliktitsükli erinevaid äh, osasid tuleb uurida ja selle kaudu siis üritada konflikte lahendada seda nimelt sellepärast, et nii OSCE kui ka Euroopa Liit on aru saanud, et tegemist on täiesti uute ülesannetega, see algab näiteks hübriidsõjast, ka sellest, et väikeste üksustega on tänapäeval juba võimalik äh, äh, piirkonnad ebastabiilseks muuta, peale sellele, et uued relvasüsteemid nagu näiteks äh, droonid ja sellepärast me leiame, et väga õige on keskenduda ennetustööle, konfliktitsükli analüüsimisele ja me peaksime just selles valdkonnas OSCE võimalusi parandama. see on ka üks päevakorrapunktidest sellel mitteametlikul välisministrite kohtumisel, mis toimub esimesel septembril. eesmärgiks on OSCE tugevdamine ja täiesti teadlikult me riskisime, me ei teadnud, kuidas reageeritakse me valisime nimelt täiesti teadlikult mitteametliku kohtumise vormi. see oli sarnane, äh, sarnaselt korraldatud kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal, aga nüüd on äh, taust täiesti teistsugune. nelikümmend välisministrit tulevad kohale üksi, ilma delegatsioonita ja neil on võimalik näost näkku rääkida siis äh, OSCE võimalustest ja arengusuundadest ja me loodame, et detsembrikuus Hamburgis, kui toimub siis ametlik kohtumine, on meil võimalik see kõik vormida ametlikuks poliitikaks. Transnistria, sarnaselt Genfile edusammud on väga väikesed ja aeglased me ei usu, et Vene üksuste rolli on meil seal võimalik lühiajalises perspektiivis muuta aga tunne on meil päris hea ja oleme isegi natuke uhked selle üle, et hoolimata kõikidest nendest suurtest probleemidest õnnestus meil viis pluss kaks läbirääkimised uuesti käima lükata. juunikuus siis pärast kaheaastast pausi. ja tõesti, me peame ütlema, et edusammuks oli juba see, et pärast seda kohtumist kirjutati alla ka protokollile, see on, ei ole küll täpselt see, mida me soovime, kaugeltki sellest, aga äh, tähtis on, et see kohtumine toimus, sest tegemist oli sammuga õiges suunas. see, mida härra Scholz ütles, toon ühe näite ja siis veel ühe punkti toon eriliselt välja vahel me kasutame tõesti konfliktide lahendamisel tavatuid teid nimelt me oleme aru saanud ja tegelikult oleme me saanud ka äh, äh, Sousadi Kishingeri juhitud paneelilt soovituse äh, nimelt Ukraina konflikti puhul on mingid juhtivad äh, narratiivid, mis on osa sellest konfliktist ja me peame neid ka sellisena vaatama mida ma selle all mõtlen, üheksakümne esimesest aastast on Venemaa levitanud narratiivi, et Venemaa poliitika on ohtlik ja kahjulik, äh, on öelnud, et lääneriigid peavad ainult Venemaa vastast äh, sõda ja Äh, tegelikult on ju olukord täiesti vastupidine, me oleme olnud väga õiglased Venemaa suhtes, äh, meil on väga palju erinevaid dokumente ka selle kohta. ja see, et nii reaalsustaju on hoopis teistsugune, on tegelikult äh, osaks konfliktist lääne ja ida vahel, on ka osaks konfliktist Ukrainas ja seda kõike on siis edasi arendatud juba külma saja lõpust mida nüüd siis teha? Ukraina puhul me üritame nüüd järgmist. me ei usu, et kui riigipead ja valitsusjuhid kokku tulevad, et neil õnnestub seal rääkida nendest äh, narratiividest. see algatus peab tulema kodanikuühiskonnast ja sellepärast just äh, Korea institutsiooni, instituudi juhtimisel äh, Äh, kutsusime kokku äh, kolmkümmend erinevat mõttekoda, nii Venemaa, Ida-Euroopa kui ka Lääne-Euroopa mõttekoda ja me neile andsime ülesande detsembrikuuks veel sellel aastal teha ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, nende juhtivate narratiivide vastu äh, võidelda. me loodame, et eksperdid siis vähemalt teevad ettepanekuid selle kohta, kuidas selles küsimuses edasi jõuda, sest võib-olla ilma selleta ei ole meil võimalik Ukraina konflikti üldse lahendada. see oli üks näide ja teine asi, mida tahtsin selle küsimuse kohta öelda, äh, meie jaoks on tõesti väga-väga tähtis erinevaid et äh, OSCE äh, mõõtmeid erinevalt kaaluda. Äh, poliitiline ja sõjaline dimensioon on muidugi kõige tähtsamad, keskkonnaküsimused, majandusküsimused siis teises dimensioonis ja siis öeldakse, et noh, väga tore on veel see, mis on kolmandas mõõtmes. kõikide konfliktide puhul, millest me siin räägime, näeme me ikka ja jälle, kui tähtis on inimõigustest kinnipidamine, õigusriigi põhimõtted, läbipaistvus poliitilistes protsessides. tegemist on küsimustega, mis on kõik osa kolmandast mõõtmest. ja OSCE kõige tähtsamaks sõnumiks on see, et kõik need kolm mõõdet ühise julgeolekupoliitika puhul on ühtemoodi tähtsad ja mitte ühtegi neist ei tohi eirata ja see on praegusel hetkel just see, mis on väga raske, eriti just Venemaa puhul, sest ikka ja jälle on meil konflikte, mida meil tuleb lahendada, aga me jääme selle nõudmise juurde, et ka kolmas mõõde äh, julgeolekupoliitiliselt on tähtis, äh, tõeliselt tähtis ja äh, me üritame selle juurde siis ka jääda Need olid siis need küsimused, mis mina endale kirja panin ja mis mulle tähtsad tundusid ja ma olen veendunud, et Laberto siis vastab ülejäänud küsimustele uh,. Thank you um.... suur tänu. alustan härra Kukani küsimusest, minu meelest äh, see nimelt on uh, kõiki küsimusi uh, ühendav küsimus ja loomulikult on väga raske teie küsimusele, härra Kuukan, vastata venelane võib-olla peaks vastama sellele küsimusele. aga äh, jagan teiega oma muljeid ähm, sellest, äh, milliseid läbirääkimisi ma olen regulaarselt äh, pidanud meie vene sõpradega, kes nagu ka kõik teised liikmed on meie organisatsiooni täisliikmed ja see ongi see aluspunkt OSCE-s nad tunnevad, et nad on ka osanikud äh, selles organisatsioonis, neil on teatud vetoõigus, nii-öelda mm, nad äh, võivad otsustada, kas nad toetavad konsensust teatud küsimuses või ei. minu arvamus on, et venelased arvavad täna järjest rohkem, et OSCE on kallutatud, et seda äh, mõjutab liiga palju läänemaailm. Nad on öelnud, et äh, nad on vastu sellele kolmedimensionaalsele julgeoleku lähenemisele. minu meelest on ka see aegunud äh, ränne või nii edasi, ei ole ühemõõtmelised enam tänapäeval venelased arvavad, et äh, väga palju on keskendutud inimmõõtmele, kolmandale mõõtmele. Lääs räägib kogu aeg sõltumatutest institutsioonidest, venelased ütlevad, et ei, et see ei ole kusagil kirjas, nad on sõltumatud. ja nemad arvavad, et ei ole mitte mingisugust vastutuskohustust nendel riik eh,, organisatsioonidel. Lääs on muidugi selle vastu, Lääs ütleb, et me oleme endale kohustused võtnud ja et need organisatsioonid lihtsalt kontrollivad seda, kas kohustusi täidetakse või ei. ja selles mõttes ei ole vastutuskohustusega probleeme venelased tekitavad need küsimused isegi äh, eelarve puhul. Lavrovi esindajad tulid ükskord minu juurde, ütlesid, et vaadake, kui palju te panete raha inimõõtmesse poliitilise äh, sõjaliste mõõtmete kõrval ja tõesti, äh, meie oleme samuti panustanud palju sellesse julgeoleku mõõtmesse. aga see teema on muidugi äh, väga tähtis Venemaaga, Venemaa on kibestunud. kogu selle kohal äh, kõigub aga see, et äh, Venemaa vastustab ennast läänemaailmale ja nad arvavad, et, et lääne väärtused, neid surutakse peale Venemaale ja Venemaa rahvale. Te teate isegi seda juttu ja see loomulikult kandub üle ka meie töösse. kõik see on omakorda seotud Venemaa suhtumisega institutsioonides ametitesse nimetamistesse. kui venelased tunnevad, et üks institutsioon äh, ületab oma rolli, et ta ei ole avatud, ei ole piisavalt konsultatiivne, Astrid Toors äh, see ei ole küll minu töö, see on eesistujariigi ülesanne, aga ma tegelesin selle asjaga, rääkisin Lavroviga, kui ta hakkas juba häiresignaali andma selle Krimmi raporti osas ja ütleb, et aastaid ei rääkinud meiega üldse läbi ja ütles järsku lihtsalt välja, et tal on nüüd äh, raport Krimmi kohta, et meid lihtsalt üllatati sellega ja et nii ei tohiks küll institutsioonides töö käia Äh, ta ütles, et vaadake, mida teheb Euro-, Strasbourgi Euroopa Nõukogus, Tutman käis koha peal ja valmistas selle raporti ette tõesti meiega koostöös ja et OSCE puhul peaks olema samamoodi. loomulikult neid sõnu võib tõlgendada ühte või teistmoodi ähm,, nagu tahate. ma jätan selle teie teha. Venemaa on seisukohal, aga ühtlasi veel et OSCE ei ole ka fookuse mõttes äh, tasakaalukalt lähenenud. nimelt, et me tegutseme väga aktiivsemalt äh, Kagu-Euroopas ja endise Nõukogude Liidu territooriumil, aga et probleeme on ka liikmesriikides ja OSCE sellega ei tegele, Euroopa Liidu liikmesriikides. ja et OSCE peaks olema üle-euroopaline institutsioon ja et me kõik peaksime olema valmis esitama küsimusi väärtuste kaitsmise osas, miks kõik räägivad ainult teatud piirkondadest? ja mingil hetkel venelased otsustasid, et Tšetšeenias meie missiooni sulgeda, ütlevad, et meile aitab. meile tundub, et me ei ole äh, nende riikide nimekirjas, kes sellist asja peaks tegelema nii et Venemaale enam kunagi oma missiooni ei ava seda. tegelikult ei ava. tegelikult äh, see muidugi nii ei läinud, me oleme juba Venemaale uuesti oma missiooni ajanud, Rostovi äh, oblastis meil on selline väike piirival-, piirimissioon. aga need on küsimused, äh, mis, mis Venemaa kontekstis on väga tähtsad, Venemaa näeb neid asju niimoodi. aga samas venelased arvavad, et OSCE on suurepärane platvorm koostööks. endine välisministeeriumi spiiker on nüüd nende suursaadik Viinis ja see on väga tüht, tähtis ametisse nimetamine ja ka tema tunneb ennast teinekord meeleheitel. et me oleme siin kohal, tahame tööd teha, aga tegelikult räägime siin ainult, jagame omavahel ainult solvanguid. Venemaa tahaks näha selles dialoogi kohta kohta, kus oleks võimalik eh, edasi liikuda ja mõnikord meie partnerite eh, seisukohad loomulikult sellele debatile kaasa ei aita. ja siit ma jõuangi ringiga tagasi Mogherini strateegia juurde või selle globaalse strateegia juurde, millest oli juba juttu. jah, see võib-olla avab võimalusi meie jaoks, mis võivad omakorda mõjutada OSCE-d või seda, kuidas OSCE tegutseb ja loomulikult eh, keegi ei ole valmis põhiväärtustest eh, loobuma, need on kivisse raiutud ja ma arvan, et mitte keegi neid täna enam küsimärgi alla ei sea. Eh, sanktsioonide loogika kui hakata OSCE-d blokeerima ühe riigi poolt, siis see tegelikult ei aita mitte millelegi kaasa Euroopas on jah, praegu tekkinud polariseerunud kontekst, suured lõhed ja eriarvamused ja selles mõttes on OSCE äh, uuesti äh, areenil tagasi ja üritab vähemalt äh, teatud küsimusi äh, vahendada. härra esimees sekkub ja ütleb, et tõlkemeeskond lõpetab töö ja koosolek jätkub inglise keeles. tõlkemeeskond tänab ja head õhtut kõigile! a few other points. Uh, a number of points have been made on SMM and uh, the added value, etc. Uh,